Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. kallid kolleegid, palun võtke istet. meie istung on avatud. kallid kolleegid, päevakord, mis me oleme saatnud, kas te olete sellega nõus? ütleksin veel nii palju, et ähm, aseesimees, äh, asepresident Georgieva on kinnitanud, et ta osaleb täna kell üksteist kolmkümmend meie kohtumisel, kui räägitakse uutest algatustest ähm, ja seega äh, äh, hädaabiks, mis tuleb siis Euroopa poolt ja seega tuleb päevakorda natukene ümber tõsta. kõigepealt hommikul siis muudame päevakorda järgmiselt. kõigepealt äh, tutvustame raportit, mis puudutab äh, kuu aega tagasi toimunud visiiti Türki, kus mõned meie kolleegid siis käid ja siis käisid ja siis hüppame punkti juurde number kaheksa, Euroopa Liidu usaldusfond Aafrika jaoks äh, arengu ja humanitaarabi mõjud ja siis neljas punkt pärast seda eelarve kaks tuhat seitseteist kolmepoolsete läbirääkimiste ülevaade, siis päevakorrapunkt number viis, kus tutvustatakse äh, pilootprojekti kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kuusteist, äh, katseprojektide ettevalmistavad meetmed ja siis uued algatused erakorralise toetuse eraldamise kohta liidu piires, kus on kohal siis proua Georgieva. ja sellega me vastame mil-, seisukohtadele, mida väljendas koordinaatorite kohtumisel härra Fernandes. täna pära-, päevakorra pu-, pärastlõunal proua Trüppeli punkt ähm, komisjoni ekspordi, ekspertrühmade register äh, lükatakse edasi seitseteist kümne peale, hääletame seitseteist nelikümmend, päevakorrapunkt number kaksteist, Euroopa Parla- parlamendi eelarve kaks tuhat seitseteist härra Tarandi punkt äh, lükatakse edasi ja see on kinniste uste taga toimuv kohtumine, see lükatakse edasi pärast hääletusi. see on kinnine koosolek. nagu ma ütlesin, eelmisel kohtumisel oli kohal Euroopa peasekretär ja Viiland, äh, asepresident ja esitati küsimusi. avalikkuse ees see kanti edasi ja ausalt öeldes jõudis kogu see info äh, edasi avalikkuse ette ja võib tekkida kahtlus, et kui me räägime turvalisuse küsimustest äh, avalikkuse ees, siis see info võib jõuda terroristideni eelarvekomisjonil toimub ka erakorraline koosolek äh, kahekümne kolmandal märtsil saalis äh, Jan kaks kuu kaks. nimelt äh, puudutab see siis ühisraportit euroala eela- äh,, eelarve kohta, see toimub hommikul kella üheksast kella üheteist kolmekümneni, see kohtumine koordinaatorid leppisid kokku viieteistkümnenda juuni osas, kus toimub kuulamine Arengukomisjoni ja Kodanikuvabaduste komisjoniga ja jutuks on siis äh, pagulaskriisi mõjud eelarvele. ja mis puudutab delegatsioone, siis me otsustasime saata oma lähetuse Liibüasse ja Jordaaniasse seitsmeteistkümnendal mail Äh, sõidetakse välja ja tullakse tagasi üheksateistkümnendal mail. ja lisaks sellele nimetasime ametisse ka raportöörid, algatusraport ÜPP osas, millised oleksid äh, vajalikud instrumendid hindade kõikumise vältimiseks äh, põllumajandustoodete turul, kuue NGL sai selle raporti, härra Ali on raportöör. nüüd edasi, Euroopa Kaitseliit, see on raport vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend kolm ja seega teie esimees äh, nimetati raportööriks. ja nüüd äh, AKV riikidega suhete tulevik, milliseks peaksid meie suhted kujunema aastaks kaks tuhat kakskümmend, äh, siin selle raporti eest vastutab Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon ja nüüd ähm, makrorahanduslik abi Tuneesiale. selles osas me leppisime kokku, et me edastame kirja INTA komisjonile. ja veel, koordinaatorid langetasid ka otsuse luu, saata kiri Euroopa Komisjonile. puudutab see niinimetatud pöörduste problemaatikat, nimelt see, et ähm, endised volinikud võtavad pärast äh, mandaati üle teatud ametikohad ja et kas sellega võivad ähm, kaasneda teatud probleemid, nimelt äh, kas äh, ei või siin tekkida huvide konflikt ja härra Tarand tõstatas selle küsimuse ja edastame meile selle kirja, mille ta on saatnud juba komisjonile ja millele ta seni ei ole saanud vastust. ja tõesti tuleks selles osas selgus majja saada. ja veel minu poolt, teieni on jõudnud äh, kahekümne 20 äh, protokollid meie eelmistest koosolekutest äh, kakskümmend seitse oktoober, kakskümmend seitse jaanuar, viisteist veebruar, kaheksateist veebruar, kakskümmend kolm veebruar, kas kellelgi on märkuseid, kui neid ei ole, siis on need protokollid ka vastu võetud. ja nüüd räägime siis äh, Türgi missioonist. Ähm, see meie delegatsioon, kes äh, Türgis käis, ähm, selle delegatsiooni nimel tahaksime siis anda teile ülevaate sellest, mida me seal nägime mida kuulsime ja tahaksin äh, siis teiega jagada ka meie pi-, äh, meie sõnumid teile, see missioon, see lähetus oli väga oluline, arvestades praegu eelarvekomisjoni ees seisvat tööesi ja ma ütleksin, et pärast seda, kui me tulime sellelt lähetuselt tagasi, on äh, arengud äh, võtnud teinekord suisa traagilise pöörde. Süüria, härra Putin äh, otsustas enamuse oma sõjalisest kohalolekust tagasi tõmmata Süüriast ja lisaks sellele kuulsime ka algatustest, mille on ette võtnud Euroopa riigid, nimelt on suletud Balkani marsruut Süüria pagulastele ja lisaks sellele oleme näinud seda, et olukord Kreekas on äh, tugevalt halvenenud nimelt äh, piir äh, Makedooniaga on suletud, ilmselt ka Bulgaariaga. Türgi on meilt palunud, kuulsime seda, et Türgi palus siis äh, toetusvahendite kahekordistamist, äh, Türgi ütles selle maha Euroopa Liidu ja Türgi vahelisel tippkohtumisel ja see, see otsustatakse siis ära see, sellel nädalal toimuval tippkohtumisel. eelarvekomisjon ähm, tahab kindlasti ähm, püsivamad suhted ähm, teiste komisjonidega selles osas äh, luua. me tahame äh, vältida seda olukorda, et me saame kogu aeg tagantjärgi teada asjadest ja me ei saa üldse mitte midagi öö, äh, otsustada, me ei saa öelda isegi jah nendele otsust-, me ei saa öelda mitte midagi muud kui ainult jah nendele otsustele, mille on teinud nõukogu komisjoni ettepanekute alusel tuletaksin teile meelde, et ähm, selle lähetuse jätkutööks on see, et me läheme Jordaaniasse ja ja Liibüasse pagulaste küsimus äh, on asi, mis kindlasti meid äh, sellel aastal kõige rohkem, äh, meile kõige rohkem muret valmistab. Ähm, olukord on ju ainult halvenenud pärast seda, kui meie lähetus kohal käis veebruaris ja mõjutab otseselt ka mitmeaastast finantsraamistikku. Teile on edastatud ka ülevaade sellest äh, Türgis käigust. võib-olla olete selle juba läbi jõudnud vaadata me oleme pannud paika mõned äh, võtmepunktid meie jaoks, ma tahaksin tänada selle dokumendi koostajaid, sekretäriaadile suur tänu. see dokument äh, saadeti laiali juba eelmisel nädalal, üsna paljud teist äh, on teinud ka omapoolseid märkusi, Ernest Maragall, Jens Kaier, teiste seas ja need märkused on siis siia raportisse ka sisse kirjutatud. ja see tähendab seda, et see ülevaade peaks olema üsna tõetruu ja võtab arvesse meie erinevad äh, arvamused, me käisime ka pagulaslaagris ja ja ausalt öeldes äh, valmistas, äh, avaldas see meile suurt muljet, see, mida seal laagris tehakse Türgis on kaks ja pool miljonit äh, Türgi pagula-, äh, vabandust, Süüria pagulast. Äh, selles konkreetses laagris on kakssada viiskümmend tuhat ähm, Süüria pagulast, enamus nendest aga ei ela sugugi selles laagris endas, vaid külas, mis on, on laagri lähedal. on väga palju lapsi ilmselt kuskil nelisada tuhat kokku, kes äh, ei saa käia koolis ja see olukord ähm, ei parane sugugi esialgu muidugi arvati, et need inimesed tulevad ainult äh, väga lühikeseks perioodiks Türki ja saavad koju tagasi pöörduda varsti, aga kahjuks see nii ei ole, olukord ainult hulleneb. ja lapsed on neli-viis aastat äh, koolist eemale jäänud eile vist Äh, oli see päev, äh, kus äh, taistasime seda, et <laughs> viis aastat tagasi anti siis esimesed löögid ähm, selles Süüria ähm, sõjas. viis kuni kuus miljonit inimest on Süüriast lahkunud, mõned neist tulnud Euroopasse, palju nendest on Türgis, Liibüas, Liibanonis, vabandust, Jordaanias eh, umbes eh, neli miljonit eh, süürlast toetab Bashar al-Assadi režiimi. on väga palju sisepagulasi, nad on jäänud küll Süüriasse, kuid on pagulasstaatuses siis omaenda riigis. rünnakud, sõjalised rünnakud on äh, kasvanud, äh, selle tulemusel muidugi väga paljud on tulnud Türgi ja Türk on, Türgimaa on pannud äh, piiri kinni. eelarvekomisjoni jaoks on loomulikult äh, oluline ka see küsimus, et kuidas korraldada rahalise abi andmist Süüria sisepagulastele. ja küsimus, mis seisneb muidugi selles, et kuidas tagada rahu jalule seadmine Süürias, aga pärast seda tuleb loomulikult Süüria üles ehitada. ja kas Euroopa valmistab ennast ka rahaliselt ette selleks perioodiks? kas meil saab selleks hetkeks olema piisavalt rahalisi vahendeid, et käivitada selline suur humanitaar- ja geopoliitiline aktsioon? me kohtusime väga paljude kohalike omavalitsuste esindajatega, üks päev olime Ankaras Äh, üks päev äh, olime Gaziantepi äh, piirkonnas ja kohtusime seal kohalike omavalitsuse esindajatega, kes ähm, olid tõesti muljetavaldavad, kes olid ära teinud muljetavaldava töö ja kes ütlesid, et äh, nad on suhteliselt äh, kriitilised äh, selles suhtes, kui keerulised on Euroopast abi saamise protseduurid. ja, ja tundsid paljud nendest äh, tõe, tõelist pettumust. igal aastal saab Türgi kuussada viiskümmend miljonit eurot liitumiseelse abina Türgi Euroopa Liidult ja nägime seal, et majandustingimused äh, tegelikult on suhteliselt head Türgis. Äh, Ankaras äh, on palju ehitusi käimas ja kui tahad riigis ringi sõita, siis saad kasutada selleks ähm, suuri uusi maanteesid, kolmerealised, nii et ähm, tõesti majanduslikud äh, tingimused on päris head. meid äh, ei üllata see, et nad ei kontrolli oma piiri äh, Kreeka suunas, ähm, aga äh, väga palju kuulsime me kriitikat, vaja oleks aga usaldusväärsust, usaldusväärsust saab tagada ainult läbi läbipaistvuse. kohtusime äh, esimese asepresidendiga ja rääkisime näiteks koostööst Euroopa rahastusinstitutsioonidega, investeerimispank, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, ma viitasin sellele, et mitte ainult ei tule vahendeid Rekonstruktsioonipangast, vaid ka investeerimispangast mille rahastamise ümbrik on igal aastal umbes kaks miljardit. nii et äh, meil on tõeline partnerlussuhe paigas. Kati Piirit ma tahtsin tervitada siin veel, kes on Ahveti komisjonis Türgi raporti raportöör. Kati Piiri liitus meiega täna hommikul ja proua Piiri saab täna ka sõna. me oleme üritanud siis äh, saata pilti selle kohta, et kuidas Türgis kasutatakse neid äh, rahalisi vahendeid. meie vastaspool ütles, et nendel on hindamisprotsessid paigas ja nad on valmis operatsioonid käivitama, mis on kõige olulisemad, näiteks koolitee ehitamise koolide, e-, koolide ehitamisega on nad pihta hakanud, ähm, need sajad tuhanded lapsed, kes täna on koolist ähm, eemale jäänud. loomulikult on äh, vajadused suured ka hügieeni vallas. Türgi ametivõimud äh, on andnud äh, Süüriast pärit pagulastele tööloa, see on uus element ja see annab kindlasti nendele inimestele võimaluse lihtsamalt osaleda Türgi majanduselus nii et äh, meie jaoks äh, on äh, probleemkohad koordineeritus kõigepealt, me kohtusime Euroopa Liidu liikmesriikide esindajatega Ankaras, kõikide nende instantsidega, kes on kohal ja Euroopa Liidul tõesti on tõsine probleem oma erinevaid tegevusi koordineerida. Euroopa institutsioonid, olgu nad siis äh, liikmesriigid, institutsioonid äh, või Euroopa Liidu institutsioonid ei ole seni suutnud äh, täit tõhusust äh, tagada. ma lõpetaksin sellega oma sõnavõtu ja annaksin võib-olla nüüd sõna üle proua Piirile ja pärast seda siis võib-olla sõna kolleegidele, kes sellel lähetusel käisid, aga nüüd siis kõigepealt proua Piiri. sõna on teil. Uh, aitäh aitäh teie komisjonile, et te meile nii väärtusliku raporti koostasite oma reisi kohta. ma lugesin seda suure huviga ja ma olen veendunud, et see sisaldab tõesti tähtsaid sõnumeid, mis peaksid minema kaugemale äh, ka eelarvekomisjonist. mina leidsin teie raportist kaks äh, tähtsat sõnumit ja ma arvan, et nende nimel tuleb meil võidelda selleks, et neid eesmärke täita. esiteks teie järeldus, mis on täiesti õige, et me ei peaks keskenduma mitte ainult nendele inimestele, kes elavad laagrites, see on muidugi tähtis sest, sest üheksakümmend protsenti süürlastest ei ela laagrites, aga me peaksime vaatama ka, kuidas vastuvõttev kogukond saab hakkama just sellepärast tuleb meil minna erinevatesse linnadesse, teatud linnades üle poole elanikkonnast on pagulased. kui me vaatame seda keskpikas perspektiivis, siis tuleb mõelda, kuidas selle tundliku küsimusega tegeleda. on täiesti selge, et kui me räägime integratsioonist, siis tuleb mõelda ka vastuvõtva kogukonna peale ja tegemist on suure ülesandega. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas neid vahendeid jagada niimoodi, et me selle ülesandega hakkama saaksime teine asi, mille toob välja eelarvekomisjon, et meede ei saa olla tõhus ilma, kui me Türgi ametivõime ja Türgi ühiskonda ei kaasa. see on tõesti ülitähtis. kui teie seda sõnumit välja töötasite, siis ma mäletan, et ma käisin ka siin komisjoni ees ja me kuulsime, kui erinevad on sõnad Brüsselis Äh, Brüsselis nimelt öeldakse, et äh, mitte sentigi sellest rahast ei peaks minema Türgi valitsuse kätte ja ma saan aru, miks seda väidet kasutatakse. aga teiselt poolt, kui teie lähete Türki, siis te kuulete Türgi vabaühendustelt, kohalikelt omavalitsustelt, et no saage aru, meil on vaja olla kaasatud äh, selle äh, raha kulutamisse, nende vahendite kulutamisse selleks, et see oleks tõhus, nii et tõesti parlament peab vaatama seda tervikpilti ja mõtlema, kuidas seda eesmärki saavutada. ma ei ütle, et raha peaks minema lihtsalt Ankarasse või eelarvesse, vaid me tõesti peaksime leidma kohalikud partnerid, kes võivad vahel olla kohalikud omavalitsused, teinekord aga näiteks vabaühendused siis järgmisel kuul aprillikuus on meil kaks raportit täiskogul mis äh, käsitlevad just Türgit ja pagulaskriisi. väliskomisjonis on meil iga-aastane aruanne Türgi kohta, mina olen selle raportöör, ma vaatan teie põhilisi sõnumeid ja kui seal on veel küsimusi, mida meie saaksime muudatusettepanekutena veel täiskogule teha, kui eelarvekomisjoni muudatusettepanekud, siis ma olen valmis seda tööd koordineerima teiseks, äh, kodanikuvabaduste komisjonis koostatakse ka suurt raportit äh, rände kohta ja suure osa sellest raportist moodustabki Türgi. nii et me peame hoolitsema selle eest, et teie põhilised äh, sõnumid äh, oleksid kuidagi ka kajastatud äh, kodanikuvabaduste komisjoni raporti järeldustes, äh, sest seda kõike tehakse ju samal ajal, nii et see visiit peaks tõesti ka meie õigusloomelist tööd mõjutama. nüüd küsimused eelarvekomisjonile. kuidas teie hindate võimalusi ähm, teha nüüd järeldusi sellest visiidist. me teame, et nõukogu on tegelikult valmis nõustunud kolme miljardi kiirema väljamaksmisega, nad räägivad veel lisavahendite leidmisest. millist rolli mängib eelarvekomisjon, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et me tõesti oleksime kaasatud ja osaleksime ning äh, et parlament saaks oma rolli täita selle küsimuse lahendamisel ja viimane küsimus või pigem märkus. ma ei leidnud mitte midagi teie raportis selle kohta, aga mina olen aru saanud, et komisjon ei ole välja toonud soolist mõõdet pagulaskriisi hindamisel ja ma arvan, et kuna meie tegeleme ka eelarve puhul alati äh, soolise küsimusega, siis äkki peaks seda tegema ka selle meetme puhul, pagulaskriisi puhul. aitäh teile ja aitäh teie väärtuslike märkuste eest! Euh, suur tänu, proua Piiri, teie sõnavõtu eest ja suur tänu, et te olete valmis olema meie käsutuses ja et me saaksime jagada oma seisukohti. ja üks äh, ametnik, kes on väga hästi tuttav Türgi olukorraga, äh, ütles mulle, et meie probleemiks on see, et meil ei ole tegelikult sellist visiooni, õiget visiooni. et ei ole üldiseid suuniseid meie tegevuses, ei ole nagu õiget juhti ja vahepeal äh, on, tundub meie tegevus silmakirjalik. ja Türgis äh, käies meenus mulle see, mis äh, toimus Kiievis aasta tagasi, meie meeskondadel on kohapeal raskusi, kui nad peavad otsuseid langetama ning tegutsema asuma. menetlused kestavad kuid näiteks äh, Süüria usaldusfond, äh, oleme leidnud vahendeid äh, erinevatest liitumiseelsetest vahenditest kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja nii edasi ja nii edasi. ja ainult nelikümmend miljonit, aga mitte rohkem. kohapealsed vajadused on aga me meeletult suuremad ja nüüd annaksin sõna proua Odile. proua Odi, teil on sõna. proua Moody, vabandust. Äh, suur tänu, tahtsin toetada teie tegevust Euroopa Liit Liidu eelarve on siin suure surve all ja mul on väga hea meel, et ka Kati on täna siia tulnud äh, ning üksikasjalikumalt rääkinud äh, sellest olukorrast. tahtsin rääkida ka sellest viimasest kommentaarist sinu poolt, äh, mis puudutas soolist aspekti. ütleksin omalt poolt selgelt välja, et nende vahendite kasutamise puhul peavad olema paigas konkreetsed meetodid, kuidas mõõta, kontrollida, tagada sihtpärane kasutus äh, naiste ja laste olude parandamiseks Türgis või mujal. tahaksin rõhutada seda, et äh, sellele tuleb igal juhul tähelepanu pöörata härra Denano. Te rääkisite väga õigesti asjadest ning mina ütleksin, et meil oli suurepärane mudel. ja äh, süürlased on äh, otsekui Türgi külalised, see on suurepärane, aga, aga äh, praktika on problemaatiline Äh, Türgi ametivõimudega rääkisime sellest, mis toimub ja Türgi ametivõimude äh, sõnavõtud valmistasid mulle muret. ja praegune äh, Türgi poliitika areng valmistab mulle samuti muret. meil on omnipotentne president, keda võiks lausa diktaatoriks nimetada, kes kasutab ära meediat ning tekitab äh, tõsiseid probleeme. kuidas aidata Türgit? Te ütlesite õigusega, et me oleme praegu väga palju improviseerinud, me ei tea täpselt, kus me oleme, me ei tea täpselt, mida me teeme. üks osa äh, kasutame ühelt poolt Euroopa eelarvevahendeid ja siis liikmesriikide eelarvevahendeid, kuidas kõike seda aga kokku panna, kes selle raha saab, millistel tingimustel, küsimusi on väga palju. ja mulle tundub, et parlamendi poolt me peame hoidma silma peal kõikidel rändmega seotud kuludel, mitte ainult Euroopa eelarvest tulevatel vahenditel, sellepärast et ma arvan, et meil on siin tähtis äh, koordineerimisroll ning täna meil peaks olema mingisugune sekkumise plaan, mille Türgi ametivõimud, mida Türgi ametivõimud toetavad, mida toetavad äh, vabaühendused, kes selle vallaga, valdkonnaga töötavad. mina isiklikult arvan, et me peame äh, rahastamisvahendeid suunama pigem äh, vabaühendustesse, NGO-desse. väga palju on organisatsioone, kes on sellise rahastamise ära teeninud. delegatsioon õppis äh, Türgis toimuva kohta palju ja ma arvan, et äh, me peame jätkama oma tööd, äh, me peame hoidma olukorra arengul silma peal. härra Fernandes, palun a resolução deste problema não convoca só a União Europeia. aitäh, president, selle probleemi lahendamine ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu, kogu inimkond peab selle probleemi lahendama. muidugi Euroopa Liit mängib siin väga tähtsat rolli kui üks kõige suuremaid rahastajaid maailmas tegemist on probleemiga, mis väga palju puudutab ka Euroopa Liitu, sellepärast et tegemist on probleemiga meie piiridele, just sellepärast Euroopa Liit mängibki siin suuremat rolli. Euroopa Liit peab tegutsema koordineeritult ja peab ka tõesti suurendama oma jõupingutusi aga ma arvan, et kui liikmesriigid tõesti peaksid kinni sellest, milles on kokku lepitud, siis oleks meil juba saavutatud alus ja tingimused probleemi lahendamiseks. praegusel hetkel on probleemiks see, et liikmesriigid ei pea kinni oma kohustustest ja just sellepärast see pagulaste toetamine Türgis kolme miljardi kaudu millest siis üks miljard tuleb liikmesriikidelt ja kaks miljardit Euroopa Liidu eelarvest tuleb paika panna. kaks miljardit Euroopa Liidu eelarvest on tegelikult äh, vahendid, mis on leitud teistest äh, rubriikidest ja see on väga tähtis ning seda tuleb ikka ja jälle välja tuua ning veel tuleb öelda, et me räägime siin kahe koma viiest miljonist inimesest, pagulastest kellest, kellest kümme protsenti elab pagulaslaagrites ja üheksakümmend protsenti mitte. tegemist on tihti noorte inimestega. me ei saa lasta sellel põlvkonnal lihtsalt kaduma minna. Neil on vaja haridust, neil on vaja koolitust. me ei saa endale lubada seda, et nende inimeste unistus paremast elust läheb mullina lõhki ja just sellepärast Euroopa Liidu eelarvevahendeid tulebki kasutada selleks, et see põlvkond äh, ei jääks lihtsalt kuidagi ripakile või äh, oma saatuse pantvangiks või mis veel hullem, radikaliseeruks. me tõesti ei saa kaotada seda noort põlvkonda, mida Süüria sõda on nii palju puudutanud me oleme siin väga palju rääkinud pagulaste numbritest, aga nende pagulaste hulgas mina nägin tegelikult äh, inimesi, keda ei saa tegelikult pagulaseks pidada. ma selgitan, mida ma selle all mõtlen. väga paljud nendest inimestest äh, ütlesid, et nad tahaksid saada pagulase staatust, nad tahavad lõpuks olla turvalises olukorras me nägime väga palju neid inimesi, kes ei olnud äh, saanud äh, riigist välja, nad olid ikka veel Süürias, kannatasid selle õudse olukorra all ja ma mõtlen siin üheteistkümnest mil-, üheteistkümne miljoni äh, süürlase peale, kellel on probleeme, keda rünnatakse iga päev, kes elavad kogu aeg ohus ja kes on pidanud kodudest lahkuma meie küll äh, jah, pingutame siin selleks, et äh, aidata pagulasi, aga me ei tohi ära unustada neid, äh, kes ei ole riigist välja saanud, need, kes samamoodi sooviksid olla pagulased, aga ei ole suutnud Süüriast lahkuda. mina mõtlen iga päev nende inimeste peale. mida ma nägin nende miljonite inimeste silmades, kellel ei õnnestunud riigist lahkuda seda ma ei unusta iial, me peame tõesti mõtlema selle peale, kuidas korralik rahukava välja töötada, selline, mida on võimalik kiiresti ja tõhusalt ka rakendama hakata ma arvan, et on väga tähtis tegelikult mõelda selle peale, mida saaks ära teha Euroopa Investeerimispank. kaks miljardit eurot minu arvates eelmisel aastal äh, suunati investeerimisprojektidesse, meil on vaja rahastada just taristuprojekte. seal on näiteks äh, pagulastele mõeldud koole, kaks koma viis miljonit pagulast on seal ja suurem osa nendest äh, ei ela pagulaslaagrites ja see muidugi tähendab seda, et meil tuleb äh, ehitada äh, Äh, rohkem üles taristut nende inimeste aitamiseks, nende elutingimuste parandamiseks. see aga tähendab seda, et toetust tuleb anda koordineeritult ja korralikult. ja siinkohal me ei tohi ära unustada ka seda, millist rolli mängis Euroopa Investeerimispank just sellesse taristusse investeerimisel. härra Mara Kalb, palun. Merci bien, president uh.... Je crois que la visite a été effectivement suur tänu, ma arvasin, et see visiit oli äärmiselt kasulik, positiivne ning meil oli selge vajadus sellise külastuse järele. see andis meile võimaluse kohapeal asja vaadata ning kontrollida, mis seal siis toimub. raport teie ees on väga täp-, meie ees on väga täpne, äh, korrektne, äh, üksikasjalik. Äh. keelekasutus on ettevaatlik, see on ju kohustuslik. ma mõistan seda. kuid me mängime siin pisut samasugust mängu, nagu Türgi ametivõimud on mänginud meiega me olime kohal selleks, et kuulata ära, milline on nii-öelda ametlik tõde. aga mõnikord oli meil tunne, et, et see tõde oli küll tõde, aga, aga mitte kogu tõde. et seal on veel midagi enam, et mitte otseselt ei olnud võib-olla tegemist valega, kuid pilt oli kuidagi nagu puudulik. aga mõned järeldused siin üsna selgelt on näha, et majanduslikult on väga raske olukorrast õiget pilti saada. leheküljes neli on kirjas see, seitse erinevat rahastamisallikat ning me ei saa tagada seda, et äh, kooskõlastamine toimub äh, nende vahendite vahel tõeliselt tõhusal moel. ning äh, edukalt. nii et esimene vajadus on siis meie tegevust konsolideerida. tegevuskavast on siin räägitud, see, sedasi võib seda ka nimetada, meil on vaja sellist üha suuremat tervikvisiooni strateegilist lähenemisviisi keskpikas perspektiivis, äh, et oleks teada, mida on võimalik teha, äh, mida tuleks teha ja mida, kes mida teeb. siia tuleks sisse tuua veel need projektid ja ressursid, mida rakendatakse liikmesriikide poolt. Neid siin ei ole, aga neid ju on me ei tea väga hästi praegusel hetkel, kui palju vahendeid on liikmesriigid eraldanud milliste eesmärkidega ja millised on liikmesriikide otsesuhted. ja rääkides nüüd äh, isiklikult Türgis viibivatest pagulastest, siis äh, me räägime peamiselt äh, nendest kümnest protsendist, kes on pagulaslaagrites seal me võime läbi viia hinnanguid, äh, uurida olukorda, koostada positiivseid kokkuvõtteid, aga kõik laagrid ei ole muidugi ühesugused, aga, aga hüpoteetiliselt võib nii öelda. aga mis juhtub üheksakümne protsendi pagulastega, kes on väljaspool pagulaslaagreid, see on äh, täiesti äh, must maa meie jaoks, meil puu, me ei saa mingisuguseid äh, statistilisi järeldusi teha, me teame, et need üheksakümmend protsenti on nii-öelda need inimesed, kes äh, Türgist Kreeka suunal teele asuvad. ja meil ei ole praktiliselt mitte mingisugust äh, realistlik, reaalset infot selle kohta, mida Türgi teeb nende suhtes, äh, mida nad kavatsevad teha ja milline on maffia roll kogu selles äh, protsessis. ja ja Türgi nädalal, Türgi rannikul täna sel nädalal lahkus naiste ja lastega pagulaste paat ning rannikuvalve kasutas füüsilist vägivalda selle aluse suhtes. rünnates omaenda aluselt äh, seda laeva, seda paati, äh, see on suurepärane näide sellest, kuidas Türgi ametivõimud Kreekasse põgenevate pagulastega toimivad äh, ning kui tõesti see annab õige pildi asjadest, siis saame aru, millega me silmitsi seisame ning härra esimees, me püüame aru saada, et mis täpselt toimub, milliseid vahendeid kasutatakse, kes neid vahendeid kasutab, mille peale. ja kui meil puudub äh, ühine visioon, ühine strateegia, siis on meil kitsas käes me peame oma vastutus, äh, vastutuse jaotuse paika saama vastasel korral äh, mõjutavad meid erinevad hoovused, meil on oma kokkulepe paigas, aga, ja meil on kokkulepe Süüria relvarahu osas, asjad iseenesest liiguvad õiges suunas, aga kaks äh, koma viis miljonit pagulast on endiselt äh, teadmatuses, nad ei tea, kas nad pöörduvad koju tagasi või kus olukord ehk dramaatiliselt muutub, nii et äh, sellega seoses on Euroopa Liidul suured riskid. Euroopa Liit on jällegi jäänud hiljaks ning äh, Euroopa Liitul ei ole piisavaid ressursse, et probleeme lahendada äh, õigel hetkel. Need on minu mõtted. selles küsimuses me peame tõsiselt ennast kätte võtma ning äh, otsusekindlalt tegutsema Türgi ja Ankaraga ja lähinädalatel ja kuudel. suur tänu, härra Maragal. Ehm, härra Sanni, aitäh presi-, esimees. kõnelejal ei ole mikrofoni. mul on hea meel, et kolleegid paar kuud tagasi toetasid koordinaatorite ettepanekut ja äh, toetasid seda visiiti ja et me saame nüüd rääkida selle visiidi tulemustest. see visiit oli väga kasulik ja ma olen nõus kolleegide hinnanguga, et tegemist oli tõesti väga töörikka nädalaga ja me saime tänu sellele ka palju parema ülevaate selle kohta, mis Türgis toimub äh, ja me teame ka paremini, mida Euroopa Liit saab ära teha probleemi lahendamiseks. ja me saame ka tegelikult nüüd natukene paremini aru, kuidas välja töötatav leping Euroopa Liidu ja Türgi vahel võib endaga kaasa tuua probleeme. kolleeg Maragall tegelikult äh, tõi selle juba päris hästi välja me oleme kuulnud Türgi ametivõimude versiooni ära ja kui me nüüd need kolm või kuus miljardit maksame või kes teab, kui palju lõppkokkuvõttes, siis meil tegelikult ei ole mitte mingit kindlust selle kohta, kuidas neid vahendeid kulutatakse. ja kui me pidasime läbirääkimisi ametivõimudega kohapeal, siis tegelikult ei olnud ka nemad meile valmis andma selgitusi selle kohta, kuidas neid vahendeid kulutada kavatsetakse. olukord on väga keeruline ja tegelikult ametivõimude sõnum oli, et äh, andke lihtsalt raha meile ja ärge hakake mõtlema selle peale, kuidas seda raha kasutatakse. ja sellest on tõesti väga kahju Nende läbirääkimiste raames on väga öö, äh, kahju ka sellest, et tegelikult vastutava komisjoni nõuandeid kuulda ei võetud. me nägime vägagi hästi, millised probleemid äh, läbirääkimistel tekkisid. ja tegelikult ma ei olnud algusest peale kindel, et on hea mõte Türgile raha anda selleks, et nad tõhusamalt suunaksid Euroopa suunas tulevaid põgenikevoogusid ja nüüd olen ma veelgi rohkem veendunud, et raha andmine ei ole lahenduseks. me ei tea, kuhu see raha jõuab, kuidas seda kasutatakse. kahe tuhande üheksandal aastal koostas juba äh, kontrollikoda päris korraliku aruande teatud vahendite saatuse kohta ja mulle ei ole jäänud muljet, et olukord oleks vahepeal paranenud ma loodan sellepärast, et Euroopa Liit ja ka liikmesriigid palju põhjalikumalt mõtlevad äh, selle üle järele, mis sellest rahast saab, ükskõik, kas see on siis kolm või kuus miljardit. ja eriti just Euroopa Parlament ning eelkõige eelarvekomisjon peavad palju suurema rolli saama äh, järelevalve osas nende vahendite üle. see, mida mina koha peal nägin, kinnitas mulle, et parem oleks võib-olla need miljardid suunata hoopis Kreekasse. et ja me teame ju, et Kreekal on praegu juba suured raskused pagulastega, samamoodi on neil suured eelarveprobleemid, nii et võib-olla tuleks need vahendid anda hoopis juba Kreekale sest me teaksime, et me saaksime seal palju paremini kontrollida vahendite kasutamist ja et seda saaksid siis teha Euroopa institutsioonid. ja peale selle võiks ju mõelda ka selle peale, kuidas üldse Euroopas neid vahendeid äh, investeerida, selle asemel, et neid öö, äh, Türgile anda. Osmani pagulaslaagris näiteks nägime me ju, mis seal toimub sarnaseid äh, kogemusi saime me ka eelmise aasta suvel Sitsiilias ja tegemist oli tõesti olukorraga, mida me ei suutnud endale ette kujutada. Neid pagulasvoogusid ei ole võimalik peatada. me näeme seda praegu ka pärast seda, kui teatud piirid on Euroopas kinni pandud äh, pagulaste voog on nagu vesi, nagu oja. kui tekib takistus, siis ta voolab lihtsalt ümber selle takistuse. vesi äh, leiab alati tee ja tegemist on inimestega, kes on põgenenud äärmusliku vaesuse ja ka sõja eest ja kui siis üritatakse piire sulgeda, tarasid püsti tõmmata, siis need inimesed lihtsalt leiavad teise tee ja nad liiguvad kohe kindlasti paremini arenenud riikide suunas, äh, ka nende riikide suunas, kus ei ole sõda. ja ainsaks lahenduseks on see, et me hoolitseme nende lähteriikides rahu, harmoonia ja arengu eest. me nägime ka teatud äh, Äh, pagulaslaagri liikmeid, kes küsisid meie käest ka täpselt seda, et öelge meile palun, millal me saame tagasi koju minna. tegemist oli inimestega, kes tõesti soovisid koju minna. nüüd investeerimispank, äh, mitte just otse Türgis, äh, mitte just otse investeerimine Türki, vaid hoopis Süüriasse. me peaksime vaatama kõigepealt täpselt, millised investeeringud oleksid üldse võimalikud selleks, et nendele inimestele tulevikuperspektiiv tagada. Jens Kaier, ma ei ole nii pessimistlik kui paljud kolleegid, kes siin sõna võtsid sest minu arvates ei ole mitte midagi veel kokku lepitud ja nende maksete eesmärgiks ei ole ju äh, Türgi riigi toetamine. vaadakem nüüd lihtsalt, millistelt eelarveridadelt äh, vahendid võetakse. milline on nüüd meie panus Euroopa Liidu eelarvest äh, Türgi fondi? ja me näeme, et äh, suur osa tuleb humanitaarabi ridadelt ja mitte miski ei takista meil neid vahendeid suunata vabaühendustele ja kodan-, kohalikele omavalitsustele, mis tegelevad pagulastega, pagulaslaagritega. muidugi peaks meie koda hoolitsema ka selle eest, et raha läheb otse ÜRO kõrge pagulase esindaja äh, toidufondi äh, ehk siis, et see raha läheb otse pagulaslaagritesse, jah, mingid administratiivsed kulud tekivad, äh, maailma toiduprogrammi puhul ei ole ju tegemist äh, palgal olevate äh, abilistega, me nägime ju Osmanie pagulaslaagris, seal on umbes kolmsada abilist, kes saavad palka oma töö eest kes aitavad siis pagulasi oma igapäevaelus, nii et äh, Maailma Toiduprogramm, UNICEF, mis peaks lapsi koolitama. tegemist on äh, vabaühendustega, mis kohapeal tegutsevad selleks, et hoolitseda sellest, et raha jõuab otse pagulasteni, ilma et Türgi ametivõimud oleksid kaasatud. et me ei peaks siin tegema nägu, et me nüüd lihtsalt kirjutame Erdoganile tšeki välja ja meie peame lihtsalt siis lootma ja palvetama, et raha jõuaks kohale. tegelikult juba küsimus selle kohta, kuidas äh, rahavoogusid suunatakse, annab meile kindluse selle kohta, et see jõuab pagulasteni mina sain tegelikult ka vihje selle kohta, et ahvad Türgi katastroofi äh, amet, mis äh, hoolitseb ka pagulaslaagrite eest, et selle kontor on põhimõtteliselt presidendi kantselei kõrval ja ma tõesti teeksin eh, siin ettepaneku, et me peaksime mõtlema, kuidas sundida ahvatit meile tõesti väga selgelt aru andma selle kohta, mis saab rahadest, eh, mida Euroopa Liit eraldab. ja see, mida Kati siin ütles eh, abirahade kohta ja et me peaksime arvestama ka naiste olukorraga ma arvan, et äh, tegelikult mingil määral on see juba tagatud, ma ei hakka siin ütlema, et lugu ei saaks muutuda paremaks, aga kui ma mõtlen selle hüsteerilise arutelu peale Saksamaal, et kas pagulastele tuleks anda pigem raha või hoopis materiaalset toetust äh, ja kui ma nüüd näen, et äh, seal ahvad või siis ka Maailma Toiduprogramm annab Türgi pagulaslaagrites rahakaarte selleks, et pagulased saaksid iseenda eest hoolitseda ja me nägime, et tegelikult naised otsustavad seal põhiliselt, äh, kuidas perele määratud raha kasutatakse, siis see on tegelikult näiteks selle kohta, et äh, naiste toetamine toimib ja et me peaksime just selles suunas edasi liikuma. viimane punkt ka siin paluksin komisjonilt toetust. mulle avaldas vägagi mulje, et äh, kui ma nägin neid numbreid, äh, et kui palju on pagulasi äh, Türgi elanike kohta just piiripiirkondades. mina olen pärit Põhja-Reini Vestfalimaalt, kus on kaheksakümne sakslase kohta üks pagulane tegemist on tõesti ülevaatliku olukorraga, aga teatud inimeste jaoks siis ka juba liiga paljude pagulastega. me kuulsime sealt, et seal on suhe üks ühele või üksteist kümnele ehk siis, et üksteist pagulast kümne türklase kohta. et äh, kohalik omavalitsus peab seal taristus tagama prügivedu, kanalisatsioon, koolide töö äh, ja et see on täiesti vastuvõetamatu, et nad ei saa sellega hakkama siis kui me mõtleme selle peale, et me peaksime liitumiseelset abi ka andma nüüd Türgile just pagulasabina, siis peaks hoolitsema sellest, et see raha läheks just nendele äh, Äh, piirkondadele, kus äh, on väga palju äh, pagulasi ja ma tõesti arvan, et me peaksime pigem hoolitsema selle eest, et otse saaksid toetust piiriäärsed piirkonnad, need piirkonnad, kus pagulasi on väga palju. ma ei tea, kas seda on võimalik teostada, igal juhul palun, et komisjon hoolitseks selle eest, et see oleks võimalik. kallid kolleegid, palun ärgem siit saalist lahkugem ja siit majast lahkugem sõnumiga, et see raha on raisatud, et lihtsalt kirjutatakse Erdoganile tšekk välja ja tema teeb, mis tahab. ei, ei. meie ülesanne on hoolitseda selle eest ja mina olen valmis ka selle eest isiklikult hoolitsema, et see raha jõuaks otse pagulasteni, see on meie töö. suur tänu, kaks sõnavõtusoovi on meil veel, palun teil teha nii täpselt ja lühidalt kui vähegi võimalik, sest et päevakava on tihe. palun broneerida. katsun teha nii lühidalt kui vähegi võimalik, ma ei hakka kordama seda, mida on juba öeldud, vabandaksin kolleeg Newisi ja nimel, kes on praegusel hetkel haige ja paraku ei saa osaleda, aga tema toetab äh, selle raporti eesmärke. härra Marragal juba rääkis õigeid sõnu ja ka härra Kaier äh, me peame väga praktiliselt sellele asjale lähenema ning vaatama, kuidas tõhusalt raha kasutatakse haridusele, tervishoiule, turvalisusele, ohutule, naiste jaoks, rahaste, laste jaoks, me teame, et naisi ja lapsi puudutab see kriis kõige rohkem, on olnud ka seksuaalseid ärakasutamise juhtumeid, olukorral tuleb tõesti silm peal hoida ja ma ütleksin, et tõhus rahuplaan vajab väljatöötamist, sellepärast et äh, me peame probleemi juurtega äh, tegelema, me ei saa lihtsalt äh, hakata plaastrit peale toppima suurele haavale. ja ka Türgi küsimuses me peame Erdogani režiimil silma peal hoidma sellised, selline vägivallapoliitika, sõjaline režiim on ära teeninud meie tähelepanu. me peame väga praktiliselt lähenema, me peame sihipäraselt äh, tööd tegema, vaatama, kuhu vahendid lähevad. ma arvan, et selles osas oleme me kõik ühel meelel ja mul on väga hea meel, et me oleme ühel meelel oma komisjonis, et omalt poolt saaksime teha kõik endast olenema selleks, et tagada, et piisavad vahendid on olemas nende jaoks, keda see kriis koha peal puudutab. loodetavasti tegin piisavalt lühidalt. suur tänu ja proua Jäätenmägi, palun! suur tänu! kõigepealt suur tänu selle hästi koostatud delegatsiooni visiidi raporti eest, mis on väga valgustav ja sisukas. meie visiidi eesmärgiks oli vaadata, millised on vajadused finantsabi järele ning kuhu see finantsabi tuleks suunata ning selle eesmärgi meie visiit ka täitis, saime selge pildi olukorrast ning parlamendi, parlamendi jaoks oli vajadus sellise visiidi järele, et me teaksime, kuhu meie, meie vahendid lähevad ning et me saaksime parimal võimalikul moel arutelu, arutelus kaasa rääkida siin räägite sellest, et need vahendid lähevad Türgile, et need vahendid lähevad Erdoganile. ma arvan, et parlamendi sõnum peaks olema hoopis teistsugune. rahad ei lähe Erdoganile ega Türgile, rahad lähevad humanitaarabiks, inimeste aitamiseks. ning meie ülesandeks siin Euroopa Parlamendis on kanda hoolt selle eest, et neid vahendeid kasutatakse tõhusalt ning õiguspäraselt siin on avaldatud kahtlust, kas raha, vahendeid äh, raisatakse, jah, ma <laughs> arvan, et jah, et parlament ise äh, raiskab rohkem raha või vähemalt kasutab äh, raha äh, läbipaistmatumalt, äh, kui äh, tegelikult peaks. aga visiidi juurde tagasi, visiidist jäi minu pähe kõlama sõnum, et Euroopa Liidu delegatsioon koha peal vajab rohkem ressursse ning neid ressursse, mis seal on, tuleb rohkem kasutada. ka pagulaste kriisi kontekstis. mul jäi selline mulje, et pagulaste kriis on kuidagi nagu uus meie kohapealse delegatsiooni jaoks ning ka nemad ei teadnud eriti sellest, millised on pagulaste laagrites olud. nüüd, kus me oleme jõudnud otsuseni, et me anname humanitaarabi ja kui me seda teeme, siis delegatsiooni äh, rahvas tuleb ka sellesse protsessi kaasata. minu arust on suur vajadus toiduabi järele ning äh, hariduse järele UNICEFil on väga head struktuurid paigas, mille kaudu saab vahendeid jagada. ei pea alati oma uusi struktuure püsti panema, aitäh! suur tänu! ja enne kui annan sõna proua Calvinole, kes komisjoni nimel sõna võtab, tahaksin omalt poolt öelda, et jah, väga huvitav missioon oli see ning raport annab väga hea ülevaate sellest, mida me avastasime ning äh, millised olid meie muljed, kuidas neid muljeid edasi rakendada. me saadame oma sõnumi edasi ka riigipeadele ja valitsusjuhtidele, kui nad soovivad teada, millised on prioriteedid. jah, äh, praegusel hetkel on Brexit küll väga oluline, kui ta äh, Brexiti tõttu on järeldused pagulaste osas edasi lükkunud ja Türgi küsimuses see on murettekitav. ja proua Piiri? loomulikult meil on oma parlamentaarsed eelõigused eelarvega seoses ning me kavatseme neid õiguseid ka kasutada. mis puudutab äh, ette nähtud meetmeid usaldusfondi kontekstis ning nende kasutamise soodustamist, olgu see siis kolm miljardit või kuus miljardit, praegu me ei tea täpselt midagi. me kasutame loomulikult lähikuudel ja nädalatel oma pädevusi selleks, et arengul kontrolli all hoida ja ma arvan, et me peaksime olukorrast õppima ning hakkama valmistama ette ka mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistust, äh, valmistamist selles valdkonnas. ja me teame, et meil on eelarve ja, ja kohe, kui tekib mingisugune kriis, siis oleme järsku hädas. selline oli meie mulje, meie kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üldeelarve äh, raportöör rääkis sellest, et me peame äh, kasutama kõiki paindlikkuse eesmärki et, et viiekümne protsendi võrra kasvab, kas see oli siis äh, rubriik äh, kolm või neli, rubriik kolm vist, äh, selle lävendit tõsta või pigi, ühesõnaga meie eelarve on äh, seitsmeaastase mehhanismiga paigas ning ei võta arvesse selliste kriiside tekkimist. me kasutame tõesti oma pädevusi hästi, võite olla kindlad ja tuletan teile meelde, et meil on tulemas uus visiit juba kuu aja pärast läheme Liibanoni ja Jordaaniasse ja juulikuus lähme Kreekasse, nii et siis saame näha, mis toimub Kreekas, aga nagu siin paljud sõnavõtjad juba ütlesid, Türgi ja Kreeka vahel sellest oleme juba rääkinud, aga me peame vaatama siis, kui toimub Lampeduusal ja, ja Sitsiilias. järgmise, eelmisel aastal käisime äh, Sitsiilias ning äh, Türgi visiit oli siis sellesse aastasse plaanitud. mis puudutab naisi, Gaziantepis, äh, seal perifeerias, mitte, mitte otseselt laagris, käisime ühes koolis ning selles koolis olid õpetajad naised. Süüria pagulaste hulgas on kindlasti õpetajaid, mind, mulle avaldas muljet see, et selle kooli õpetajad olid naised ja UNICEF oli siis selle kooli esitaja, ehitaja, nii et sellised selliseid näiteid oli ka ja me tuleme, tunneme tõesti muret ka naiste positsiooni pärast ning seda tuleb arvesse võtta ka Euroopa Liidu tegevus tegevusi planeerides, siis äh, abitabel, äh, Euroopa Liidu ning liikmesriikide abitabel, meil on teatavaid äh, probleeme üldpildi loomisega ja ja oma raporti saadame edasi president Schulzile ning loodan, et meie ametivõimud kas valitsuste tasandil või Euroopa Liidu tasandil võtavad meie tähelepanekuid arvesse, kasutavad neid ära äh, ja meie hoiame olukorral silma peal. proua Kalvinja, palun. suur tänu, härra esimees, et andsite mulle võimaluse jagada teiega ka paari märkust, neli täpsemalt, äh, pärast seda arutelu ja vahetan keelt kõigepealt, ütleb kõneleja, kõigepealt äh, ma tahaksin äh, südamest tervitada täna toimunud arutelu. ma tänan selle raporti eest äh, ja sellel visiidil käimise eest. ma tervitan seda arutelu sellepärast, et see on jällegi näidanud seda, kui äh, tugevalt, võib-olla isegi, et ühehäälselt toetab eelarvekomisjon Euroopa rahade kasutamist selle pagulaskriisi haldamisel. ja ma arvan, et see visiit äh, andis teile parema ülevaate probleemi ulatusest ja Türgi rollist praeguses olukorras ja see vastab paljuski sellele, mis on olnud komisjoni seisukoht viimastel kuudel ja nädalatel. ja kõigepealt siis äh, ma tahtsingi tervitada seda raportit ja tervitan eelarvekomisjoni senist lähenemist. teiseks äh, nüüd rääkides Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa Komisjon on võtnud seisukoha, et tuleb äh, uurida kõiki paindlikkuse võimalik, paindlikkuse võimalusi, seda mitmeaastase finantsraamistiku raames. ja täna veel hiljem räägime me siis humanitaarvalla uutest tegevustest, kuid meie lähenemine on väga selge. tuleb ära kasutada kõik paindlikkusmarginaalid usaldusfond ja Türgi rahastu on kaks näidet sellest, kuidas seda paindlikkust kasutada. Need nimelt lubavad Euroopa eelarvest vahendeid koguda, härra Maragall rääkis vist sellest, et tuleb väldida topelttööd ja kattuvust ja väitis, et fondid ei ole hea kontrolli all, aga just nimelt need usaldusfondid ja see rahus, rahastu aitavad meil koondada erinevaid vahendeid ja iga euro tõhusalt ära kasutada teiseks, nad on olulised sellepärast, et lubavad ka teiste doonorite vahendeid äh, panna ühtsesse patte ja Türgi rahastu puhul on liikmesriigid võtnud endale kohustuse kaks miljardit eurot äh, rahastusse panna ja see on hea näide sellest, kuidas koondatakse Euroopa Liidu eelarve teiste äh, allikatega ja kolmandaks on need fondid väga olulised, sellepärast et äh, tagavad koordineerituse liikmesriikide ja Euroopa Liidu tegevuste vahel koha peal ja kuulsin teie sõnumit väga selgelt, et tuleb saada kontroll selle üle, mida teeb Euroopa Liit ja mida teevad liikmesriigid. aga me oleme täiesti õigel teel ja selline koordineeritus ilmselt on võimalik minu kolmas märkus puudutab äh, täna tehtud kommentaare muutuvate olude kohta. ja need märkused on ka täiesti õigustatud. viimastel kuudel on olnud näha seda, et probleemid muutuvad, olud muutuvad ja me üritame äh, tulekahju kustutada ühes kohas äh, juba, aga tuli äh, lõõmab teises kohas ja seega peab äh, väga kiiresti tegutsema. parlament on äh, teatud kõhklusi väljendanud instrumentide osas, mida kasutatakse, aga kõik on ilmselt nõus sellega, et tegutseda tuleks kiiresti. selliste instrumentide kasutamine nagu Türgi rahastu on näidanud seda, et me saame tegelikult tegutseda väga kiiresti Euroopa mm, finantsinstrumentide kontekstis ka Euroopa Ülemkogu tuleb sellel nädalal kokku ja seega on praegu just arutelud käimas paljudel teemadel, millest ka meie oleme rääkinud, kuid me loomulikult äh, tahame hoida parlamenti kursis igasuguste arengutega selles vallas. ja minu viimane märkus puudutab ähm, tegutsemist koha peal ja mind huvitasid need erinevad märkused, mis siin täna tehti selle kohta, et tuleb fokusseeritult tegutseda. tuleb tagada see, et raha jõuab ka sinna, kus seda on vaja. et äh, sellest on ka kohapeal kasu ja et me keskendume tõesti iga sendi kasutamisele, kuidas tagada see, et äh, seda tõesti ka kasutatakse nendel eesmärkidel, milleks nad on eraldatud väga tähtis on äh, rõhutada seda, et äh, see rahastu ei ole ju tegelikult raha Türgi jaoks. mõned kolleegid sellele ka viitasid, ma rõhutaksin seda. see ei ole raha, mis kantakse üle Türgi valitsuse arvele, vaid see on raha projektide rahastamiseks koha peal ja seega on ette nähtud väga selge otsuse langetusprotsess selles osas, et millised projektid raha saavad parlamendil äh, muidugi on võimalus äh, saada ka infot nende projektide kohta ja et mis on saavutatud, meil on aruandluskohustus, liin täiesti selgelt paigas ja me pidevalt seda infot teile ka edastame ja see rahastu kindlasti ei ole Türgile lihtsalt äh, tšeki üleandmine, ma olen härra Kaieri sõnadega seega täiesti nõus meie ülesanne, Euroopa Komisjoni ja parlamendi ülesanne on tagada, et see nii ka jääks ja et kontrollimeetmed oleksid paigas ja et kõik äh, rakendatud projektid oleksid äh, ähm, avalikkuse ees. ja annaksin sõna aga Diginier esindajale, äh, kes vastutab Türgi rahastu eest ja tema täpsustab äh, täpsemalt seda, et mis siis koha peal toimub kas proua Georgievaga ei võiks me sellest asjast rääkida, me räägime niikuinii. Nii. kas mitte proua Georgieva sellest ei räägi? ei, tegelikult mitte. see puudutab nüüd humanitaarabi Euroopa Liidu sees, Türgi rahastu keskendub äh, pagulastele Türgis. nüüd palun tehke lühidalt sellisel juhul. väga lühidalt teen liikmesriigid, Türgi ja komisjon äh, kohtusid seitsmeteistkümnendal veebruaril esimeseks kohtumiseks äh, selle rahastu all ja sellel kohtumisel palusid liikmesriigid komisjonil äh, tööd kiirustada nii kiiresti kui võimalik, et rakenduks siis Euroopa Liidu panus, et Euroopa Liidu mm, vahendid, mis on ette nähtud aastast kaks tuhat kuusteist, avaneksid ja veebruaris ongi juba allkirjastatud kaks lepingut. kõigepealt üks Maailma Toiduprogrammiga, et äh, jätkuks toiduabi andmine pagulaslaagrites ja üks leping on sõlmitud UNICEF-iga selleks, et äh, sada tuhat äh, Süüria last saaks tagasi koolipunkti veel selle akadeemilise aasta jooksul üks märkus veel ka soo äh, mõõtme kohta. see on väga jaoks olu-, väga oluline element komisjoni jaoks. pööraksin teie tähelepanu artiklile kolm punkt neli komisjoni otsusest, kus on väga selgelt öeldud, et soodimensiooni ei tohi, ei tule mitte ainult arvesse võtta, vaid seda tuleb ka igal hetkel edendada selle rahastutegevuse raames, aitäh! suur tänu! kas teil on midagi lisada, proua Calvino? kui ei, siis suur tänu selle info eest. ma olen veendunud, et meie väga tihe koostöö komisjoni teenistustega ja pagulaste ees asutatud organisatsioonidega jätkub ja me loodame, et Süürias ja teistes riikides seatakse jällegi rahu jalule ja see oleks meie kõige suurem saavutus noh, nüüd on nii, et me oleme nelikümmend minutit jäänud öö, äh, oma ajakavast maha ja, ja sõna saab proua Kadja Sabal Aafrika usaldusfondi osas. Eh, aitäh, härra esimees, ma üritan nüüd aega tasa teha. Te teate, et arvamuse jaoks tähemärkide arv on piiratud ja just sellepärast eelarvekomisjoni arvamuses keskendusin ma põhiliselt neljale punktile esiteks on tähtis see, et me looksime meetmeid vahendite tõhusamaks kasutamiseks, see on põhimõtteliselt positiivne, kuid muidugi tuleb meil leida ka teatud tingimused nende vahendite kasutamiseks ja võlausaldusfondide loomiseks. Need vahendid, mida kasutatakse, ei saa teenida erinevaid poliitilisi eesmärke meie jaoks on tähtis, et me saaksime tagada läbipaistvuse raha kasutuse puhul selleks, et me teaksime täpselt, mis toimub. meil on siin usaldusfond Aafrika jaoks ja me palume, et liikmesriigid annaksid ähm, oma panuse selle fondi töösse. kaheksakümmend üks miljonit eurot, see tundub olevat viimane number, millest äh, räägitakse ja see on ikkagi parem kui mitte midagi. ja ma tahtsin äh, natukene kritiseerida ka ja tegelikult arutelus Türgi üle tuli see ka juba välja, et meil on üha rohkem uusi meetmeid, üha rohkem uusi ad hoc meetmeid ja nendel võib olla ka tõesti mingi mõte, aga see tähendab mingil hetkel seda, et eelarvevahenditest lihtsalt ei piisa, samamoodi ei piisa enam ka paindlikkusest, me ei saa kõike kogu aeg ümber tõsta. ja mida me sellest järeldame? seda, et meil tuleb mitmeaastane finantsraamistik üle vaadata. tegemist on ühe näitega, mis väga hästi toob välja selle, et mitmeaastane finantsraamistik tuleb üle vaadata. ma ütlesin juba ka, et raamistik on väike, aga samal ajal vajadused väga suured ja just sellepärast tulebki seda teha. kõik need uued meetmed, ad hoc meetmed, mida välja töötatakse, on tegelikult suureks ohuks ka sellele, mida siiamaani Euroopa Parlament on kogu aeg kaitsnud. nimelt, et Euroopa Liidu eelarve on terviklik ja sellest tuleb kinni pidada. ja see tegelikult tähendab ka seda, et eelarve kontrolli komisjoni roll läheb üha raskemaks, täpselt samamoodi nagu meie läbirääkimiste roll. suur tänu, Heider, et nii lühidalt tegid, kas kellelgi on märkuseid, härra Pööge, palun. aitäh, härra esimees, lisaks sellele, mida raportöör ütles, ma toetan seda, põhilist sõnumit, et me soovime, et eelarve on terviklik, nii nagu see on Lissaboni lepingus kirjas ja iga päev me näeme rünnakuid sellele põhimõttele, tagaukse kaudu üritatakse seda põhimõtet muuta ja tegelikult äh, Lissaboni lepinguga kasvanud Euroopa Parlamendi eelarve pädevust üritatakse vähendada artik-, artikkel sada kakskümmend kaks lepingust, vahel on see lõige kaks, mida kasutatakse, see oli FSM-i loomiseks, nüüd kasutatakse lõiget üks. see on kõik väga põnev lähenemine ja see iga kord öeldakse, et parlamendile antakse teada. tore küll see ei puuduta mitte ainult fondide äh, vahendeid, vaid tegelikult tähendab see seda, et parlament tõugatakse täiesti kõrvale ja me ei tohi sellega nõustuda. samal ajal aga ütlen ka, et rasketel aegadel peab olema valmis ka erakorraliselt äh,, erakorralisi meetmeid kasutama. kui aga seda argumenteeritakse niimoodi, et öeldakse, et jah, mitmeaastane finantsraamistik, äh, seda me ei taha praegu üle vaadata ja sellepärast kasutamegi neid erinevaid fonde ja äh, ütleme, et liikmesriigid maksavad sinna sisse kaheksakümmend üks miljonit, siis tekib terve rida küsimusi, et kui see jääb selle taseme juurde, siis on selge, et need meetmed pikaajaliselt ei ole mitte mingiks alternatiiviks. on terve rida liikmesriike, kes maksavad ainult miinimumi, mitte selle summa, mida neilt oodatakse. Nad maksavad miinimumi, näiteks kolm miljonit ja siis me saame juhtkomisjonis otsustada siis tekib aga küsimus, mis kuradima pärast annab Euroopa Parlament oma äh, toetuse, aga samal ajal ei saa juhtkomisjonis sõna sekka öelda. see ei ole pikaajaliselt vastuvõetav lähenemine ja ma kutsun komisjoni üles äh, mõtlema selle peale sest muidu mina järgmine kord isiklikult kavatsen nende eh, fondide vastu hääletada ja hoolitseda selle eest, et eh, sellised eh, tegevused blokeeritakse. selline parlamendi kõrvaletõukamine, sellest piisab, mulle piisab sellest valitsustevahelisest tegevusest ja kui see niimoodi jätkub ka eelarve puhul, siis mingil hetkel oleme me kuristiku äärel. teine asi see argument fondidega on meil võimalik äh, hoolitseda vahendite tõhusama kasutamise eest. mitte, et me ei räägi siin mitte ainult liikmesriikidelt või kolmandatelt riikidelt vahendite saamisest, jah, olen neid suuri sõnu kuulnud, aga ma ei usu nendesse, aga ka see, et väljaspool eelarvet hakatakse seda kõike paremini haldama ja kasutama võib-olla see tõesti on nii, aga siis tekib küsimus, et mis on meie eelarve mängureeglites valesti et äh, eelarve eelarve sees see vahendite kasutamine ja haldamine nii ei toimi, nagu ta peaks kriisiaegadel toimima. kas see ei ole tegelikult meie esimeseks ülesandeks teha ära kodutöö, mitte minema põgeneda või pea liiva alla pista? ma arvan, et sellega me peaksime alustama ja nii komisjon kui ka eelarve kui ka eelarve kontrolli komisjon tegelema. selleks, et me kogu aeg ei peaks neid arutelusid pidama. nii et selles mõttes ma leian, et tuleks mõelda selliste muudatusettepanekute peale ja me peaksime komisjonile ja liikmesriikidele selgeks tegema, et me näitame üles head tahet äh, uue miljonite paketi puhul, et me oleme valmis kriisioludes järeleandmisi tegema aga me ei ole nõus sellega, et samal ajal meie head tahet kasutatakse ära ja parlamenti vaadatakse kui mingit komöödiateatrit, kes lükatakse lihtsalt kõrvale. aitäh! suur tänu, härra Pööge! ma tervitan proua Georgievat siin ja suur tänu komisjoni asepresidendile, et lootusite, et liitusite meie koosolekuga, õigel ajal tulite. sellepärast, et me räägime praegu usaldusfondist ja härra Pööge ütles, et see on täielik äh, õnnetus äh, ja Euroopa Parlament, äh, meist minnakse kogu aeg mööda. ning mitmeaastase finantsraamistiku vahearuande puhul tuleb meil väga selgelt välja öelda, et mitmeaastane finantsraamistik tuleb ikkagi üle vaadata. härra Dupree saab järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees minu seisukohad tegelikult on väga sarnased nendele, mida proua Guardia Sabal ja proua ja härra Pöögega ütlesid. meie rõhusime sellele, et me oleme tegelenud, tegelenud väga kiiresti uute finantsinstrumentide loomisega, kõigepealt EFSI, siis see usaldusfond, millest me täna räägime, siis Madat fond, siis Türgi rahastu ja ma kujutan ette, et sellega see nimekiri veel ei päädi. kolm asja on väga olulised minu meelest. kõigepealt need laed, mis seati mitmeaastase finantsraamistikuga, ei luba meil tõesti tegutseda olukordades, mida me ette ei näe. lisavahendite kogumine Äh, on äh, tõesti äh, väga raske ja Euroopa Liidu eelarve on ainult piisk võrreldes liikmesriikide panusega. nüüd see paindlikkus, mitmeaastase finantsraamistiku paindlikkus, see loomulikult, me näeme seda, et finantsraamistik ei ole paindlik, vaid jäik ja et me ei saa kiireloomulistel olukordadel tegutseda ja olen nõus ka härra Pöögega nimelt eelarve ametkondade seisukohad, nemad ütlevad, et need jäigad amet, need äh, vahendid, nende jäikus võib tähendada seda, et kõik meie projektid sa-, sead-, satuvad ohtu. komisjoni äh, menetluskord on niivõrd koormav, et äh, asjad ei liigu ja tõesti, me peame hakkama rääkima sellest, kas need menetluskorrad on siiski mõistlikud. ja ma arvan, et meie jaoks äh, tulevaste mitmeaastaste finantseesmärkide arutelude jooksul tuleb lähtuda kolmest asjast. Äh, laed, paindlikkus ja kolmandaks tuleb esitada küsimusi, mis on natukene delikaatne muidugi, võimaluse osas natukene lihtsustada teatud menetlusi. kui me nüüd äh, neid äh, rahastamisvahendeid vaatame, siis neid iseloomustab paar asja. kõigepealt see peaks asendama liikmesriikide panuse sest et liikmesriigid äh, tegelikult koondavad rohkem raha, kui on Euroopa Liidu eelarves ja ma arvan, et komisjon ei kaotaks äh, sellega sugugi võimu, sellepärast et nad oleksid äh, ju koordineeriv jõud sellegipoolest. kolmandaks näeme me seda, et oluliselt on vähenenud aga Euroopa Parlamendi roll, tuleb see selgelt ka välja öelda, kui praegune mehhanism jääb paika siis äh, meie kontrolli pädevus äh, on oluliselt piiratud, nii et tuleb esitada põhimõttelisi küsimusi selle mehhanismi kohta. aga me tuleme selle asja juurde tagasi mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise kontekstis. mis puudutab äh, usaldusfondi, siis see juurutati vist Valletta tippkohtumisel ja eesmärgiks oli rahastada konkreetseid tegevusi ja e, tegevusi, mille eesmärgiks on olukorra stabiliseerimine. kas me saaksime aimu selle kohta, millised konkreetsed projektid, millised konkreetsed tegevused on siis e, seotud stabiilsuse tagamisega, et me kuidagi saaksime põhjendada nüüd rahade kasutamist. suur tänu, ütleb härra esimees, arvestades, kui palju on kell, on nüüd see arutelu lõppenud, härra Maragall vabandab mind, aga annab mulle andeks, aga me peame praegu oma elu rihtima kella järgi. nii, läheme edasi. proua Kadri Saballi raportist rääkisime, sellepärast et oht on suur, proua Georgieva, et parlament üks hetk ütleb kõik kõrini ei ja see tähendab seda, et tuleb leida teistsugune viis, äh, kuidas tagada eelarve raames rahastamine ja liikmesriigid peavad olema nõus äh, lisapanusega eelarve raames ja mitte looma kogu aeg eelarve satelliite, mis ainult asja teeb keerulisemaks. nii et äh, parlament teilt pilku ei pööra, proua Georgieva, olete meil kirbul nüüd muudatusettepanekud tuleb eelarvekomisjoni esitada enne viie, viienda aprilli keskpäeva ja võtame lõppraporti vastu kahekümne seitsmendal aprillil ja täiskogu võtab seisukoha neljandal juulil. nii et juba selliste asjade jaoks läheb, mis on kiireloomulised, nii palju aega. ma annaksin sõna härra Kaierile triloogide kohta, kolmepoolsete läbirääkimiste kohta, teete äkki lühidalt, härra Kaier? teen nagu alati lühidalt, me ütlesime oma seisukoha, nõukogu ütles oma seisukoha, komisjon ütles, et ta kavatseb meie seisukohtadele vastu tulla. meil ei ole mitte midagi käegakatsutavat, mille üle me saaksime rääkida, sellepärast et meil ei ole mitte mingeid numbreid eelarve eelnõu kohta, nii et oli väga tore pärastlõuna, kus me lihtsalt muljeid vahetasime ja see oligi kõik. moi. härra esimees, rääkis ilma mikrofonita. tegemist oli kolmepoolse läbirääkimisega, toimus, oli kindlasti huvitav. kõige huvitavam selle puhul oli vist see, et nõukogu oli esindatud rahandusministri poolt, Hollandi rahandusminister, uskuge või mitte aga nüüd siis edasi äh, räägime kahe tuhande kuueteistkümnenda ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete kohta ja annaksin sõna üle volinik Georgievale. Ah, suur tänu, härra esimees. mul õnnestus äh, täna siin äh, olla kohal ka Türgi rahastu arutelu äh, viimases osas ähm, ja teeksin mõned märkused ka selle kohta, enne kui ma räägin uutest äh, erakorralistest äh, meetmetest. kõigepealt äh, meie jaoks, Euroopa jaoks on olnud väga kasulik see, et parlament finantsraamistiku arutelude ajal nõudis suuremat paindlikkust. kui seda ei oleks parlament nõudnud, ja kui see ei oleks meil õnnestunud, siis oleksime me täna väga raskes olukorras. ja ma tahaksin seda siinkohal välja tuua ja tänada parlamenti selle sammu astumise eest. loomulikult äh, me peame hindama, nii nagu härra Debre ütles, kui suures osas piisab sellest paindlikkusest, mida me saaksime veel teha, sest täiesti selgelt äh, elame me täna hoopis teistsuguses maailmas, äh, meid tabavad üksteise järgi šokid, nad on teineteisega kattunud ja see nõuab, see nõuab meilt väledust, mida ei ole sisse kirjutatud Euroopa Liidu eelarvesse esialgsel kujul. teiseks, ma olen isiklikult valmis võtma kohustuse, et demokraatlik järelevalve oleks tagatud mõlema eelarve pädeva institutsiooni poolt ma saan aru, et Türgi rahastu puhul äh, tundsid eelarvepädevad asutused teatud pettumust. eile ma üritasin selgitada äh, asjade kulgu ja et miks äh, see on olnud raske ka komisjoni jaoks. me üritasime kogu aeg parlamenti teavitada arengutest see asi on olnud erinevates läbirääkimisvoorudes üleval. Äh, president Schulz äh, oli ka Valletta tippkohtumisel, äh, nagu ta on olnud kõikidel ülemkogudel kohal, aga ma olen täiesti nõus, et sellest ei piisa parlamendi kaasamiseks, see ei ole struktuurne kaasatus. me kavatseme selle asja läbi mõelda sest tõesti nüüd on meil kasutuses vahendid, mida meil varem ei olnud ja me kasutame vahearuande protsessi ära selleks, et anda hinnang sellele, kuidas tagada paremini parlamendi kaasatus. et parlament oleks äh, kaasatud kohaselt. loomulikult äh, tuleb äh, tegeleda kiiruse küsimusega, sellega, et meie eesmärgid muutuvad teinekord on läbirääkimised väga pik-, pikad ja rasked, aga see kõik äh, on lahendatav ja kuivõrd minu prognoos on, et me peame leidma võimalused, kuidas äh, lühiajaliselt koondada vahendeid ettenägematute prioriteetide rahastamiseks, ehk teisisõnu, see tähendab äh, liikmesriikidelt vahendite saamist, tuleb tagada see, et parlamendi kaasatus on tagatud. nagu äh, eelarve peadirektor väga hästi teab, on äh, see teema, mida me peame väga oluliseks. lubaks äh, nüüd rääkida aga edasi siis konkreetsemalt ähm, uutest erakorralistest algatustest, see sobitub siia arutellu väga hästi Eh, nimelt eh, me tahame olla paindlikumad ja suuta kiiremini vastata uutele vajadustele. nagu te teate, on humanitaarabi eh, traditsiooniliselt ette nähtud ainult kolmandatele riikidele. on üks erand. Jaapan pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta katastroofi muidu Äh, suunati see raha suhteliselt vaesetesse arenguriikidesse. Jaapan on ainus selline äh, rikaste riikide sekka kuuluv riik, keda me oleme rahaliselt toetanud. aga toona juba ja mul on veel meeles äh, arutelud toonases arengukomisjonis, et me oleme saanud selge signaali, maailm muutub, kliimamuutused, äärmusluse peatõstmine ja on täiesti ei ole enam võimatu, et ka mõnel rikkal riigil tekivad äh, kohesed rahalised vajadused äh, mõne ettenägematu sündmuse pärast. ja, ja et neid rahasid on vaja suunata ka rikastesse riikidesse, mis muidu olid äh, põhimõtteliselt ette nähtud vaesemate riikide jaoks. jah, me praegu tegutseme pagulaskriisi leevendamiseks, aga meil on neid instrumente vaja mitte ainult sellepärast, vaid sellepärast, et maailm on muutunud looduskatastroofid, üleujutused, maavärinad. me oleme Euroopas ju näinud seda, et ka kõige rikkamad riigid äh, jäävad jänni teinekord äh, vaatamata oma tippvarustusele ja rahalistele vahenditele. ja me oleme seega otsustanud, et erakorralise toetuse vahendid, mida praegu kasutatakse igal, igal päeval selle uue maailma kontekstis. me vastame praegu konkreetselt sellele, mis toimub praegu, aga me loome vahendi, mida saab kasutada sarnastes tingimustes Euroopas. me oleme vaadanud väga hoolikalt läbi, mis on õiguslikuks aluseks sellele instrumendile oleme keskendunud erinevatele lepinguartiklitele, kakssada kolmteist artikkel, mis oleks olnud ähm, kõige lihtsam õiguslik alus humanitaarabi, aga tuhat kak-, vabandust, aga kaks tuhat neliteist ütleb, et see puudutab ainult kolmandaid riike. ehk teisisõnu, Jaapani aitamiseks saame kasutada, aga Kreeka aitamiseks mitte lisaks sellele vaatasime läbi ka tsiviilkaitseinstrumendi, see on minu jaoks äh, väga südamelähedane asi, kuna ma olin toona äh, volinik, selle eest vastutav volinik. praegune raamistik äh, näeb ette ainult teatud tüüpi rahastamist ja me tahaksime seda laiendada, et see näeks ette ka, ette ka finantsabi andmise läbi partnerorganisatsioonide jõudsime järeldusele aga, et ei saa seda niimoodi teha, sest et on äh, väga selge kiirusenõue. tsiviilkaitse on paljudes liikmesriikides detsentraliseeritud vastutus igasuguste muutuste läbirääkimine tähendab seda, et tuleb läbi rääkida Saksamaa liiduvabariikidega, Austrias, ähm, samuti Hispaanias äh,, omavalitsustega ja nii edasi ja see on selles mõttes loogiline instrument, kuivõrd see keskendu, see on ette nähtud Euroopa sisestele olukordadele, aga seda saab kasutada ainult äh, selleks, milleks on konkreetselt ette nähtud ja selleks äh, läbirääkimiseks läheb muidugi aastaid ja seega pidime leidma teise artikli ja nüüd leidsime siis äh, artikli sada kakskümmend kaks punkt üks mis näeb ette, et tuleb langetada koheline, kohene otsus. see vastab meie kiirusenõudele ja annab meile ka võimaluse saavutada seda, mida me tahame saavutada. aga kahjuks see õiguslik alus näeb ette ainult nõukogu nõusoleku saamise ja varem on juba mulle öeldi, et see tekitab parlamendis teatavat muret. nii et me peame tagama selle, et isegi kui me selle loome peame me saatma selge sõnumi kui eelarve pädevale asutusele, et teie peate heaks kiitma selle rahastu finantsmõjud ja loomulikult on väga oluline parlamenti hoida kursis. nii et mida me siis täna välja pakume? tegelikult on komisjoni otsus juba nõukokku jõudnud, eile üldasjade nõukogu võttis ka selle vastu selle instrumendi loomine siis, nimelt abi erakorralistel juhtudel, millel on äh, suur mõju, äh, suured humanitaartagajärjed kas äh, ühes või mitmes liikmesriigis ja kasutatava olukordades, kui ei ole teist rahalist vahendit, mis appi võiks tulla. sellel aastal näeme me vahendi suurusena kolmsada miljonit järgmistel aastatel kakssada miljonit, järgmisel ja ülejärgmisel aastal. härra Fernandes küsis täiesti õigustatult, et no mis saab siis pärast aastat kaks tuhat kaheksateist. kas me arvame, et äh, see rahastu äh, põhjus haihtub õhku kolme aasta pärast? ma küll arvan, et mitte aga kuivõrd me praegu tegutseme peaasjalikult pagulaskriisi kontekstis, võiksime me loota, et kolme aasta pärast on olud natukene teised ja et see konkreetne probleem ei ole nii ähm, terav. ja seda aega me saaksime siis kasutada tuleviku vormunali, vorm, vormi, vabandust, väljakujundamiseks ja ma ei tahaks äh, täna siin teha mitte mingisuguseid ennetavaid avaldusi selle mõttekäigu osas. me oleme välja pakkunud paranduseelarve number üks sellega tahame luua kaks asja, kõigepealt eelarverea, nimelt eh, esimese saja miljoni jaoks, selle me võtaksime Amifist eh, ajutiselt, nimelt nelisada miljonit on ette nähtud seal ümberasustamise skeemiks, me teame, et see ümberasustamise skeem järgmise poolaasta jooksul neid vahendeid ära ei kasuta, isegi seitsme-kaheksa kuu jooksul nii et äh, me võime sealt neid vahendeid äh, võtta. härra Kaier äh, praegu läks saalist välja ja kuigi ta varem küsis, et kas sellest rahast piisab, meie esialgne hinnang on, et tuleb pilk suunata ka rubriiki kolm ja neli. seal ei ole aga mingisugust marginaali kuni selle hetkeni, kuna seal ei ole enam midagi võtta, aga me ei taha ka ennetada neid arutelusid. järgmine element äh, paranduse eelarve eelnõu projektist on anda Europolile vajalikud lisavahendid Euroopa terrorivastase võitluse keskuse loomiseks ja nagu ma aru saan, äh, sellele on oma toetuse andnud ka parlament seda ma tahtsingi teile siis tutvustada kokkuvõtvalt veel selle erakorralise äh, abivahendi loomise äh, mõte ja et miks me oleme valinud sellise õigusliku aluse, nagu me oleme valinud, peaks nüüd olema selge. ja teiseks äh, rahastamissüsteem, mille me praegu esimese paranduse eelarvega siis välja pakume, ka seda tutvustasin ja kolmandaks tahtsin siis rääkida sellest, et me kasutame esimest paranduseelarvet ka Europoli vajaduste katmiseks. Need vajadused on täiesti õigustatud ja meil on praegu ka võimalus äh, nende poolsele üleskutsele vastata. suur tänu! Merci, madame la vice-president! suur tänu, proua asepresident, suur tänu nende täpsustuste eest! ega teie ülesanne pole ka just kergete killest, eks ole? ja olud on üsna dramaatilised. nii et äh, me peame vaatama mitmeaastase finantsraamistiku ühiselt üle äh, ja kas me ei võiks äh, nende fondide usaldusfondide ja eelarve satelliitide loomise asemel võib-olla lisada oma ressursside äh, rubriigi, kuhu liikmesriigid raha suundavad, nii et me võiksime meie aastaeelarvest lähtuda oma tegevuses. nii et äh, eelarverahastus ei oleks lihtsalt üks lõige mitmeaastaste finantsraamistikust. härra Fernandes, suur tänu! härra esimees, tervitaksin volinikku siin meie ees ning kinnitan ka omalt poolt, et tema ülesanne ei ole kerge. ta on kasutanud ära oma oskusi, võimeid selleks, et oma kohustusi täita ning püüda äh, humanitaarabi probleemi lahendada äh, nii siin kui väljaspool. kui Euroopa Parlament peab kiiresti äh, tegutsema, siis kaks päeva tagasi kanti viis miljonit äh, eurot äh, humanitaarabi reservi ning kahe päeva jooksul õnnestus meil äh, selle asjaga ühele poole jõuda, hääletamine toimub täna. ma ei tea täpselt, kuidas seda ülekannet nimetatakse aga igal juhul siinkohal võib kinnitada, et kui Euroopa Parlament peab kiiresti tegutsema, siis Euroopa Parlament suudab kiiresti tegutseda. mis seda uut instrumenti puudutab, aga siis loomulikult me võtame selle vastu, sellepärast et olukord on kiireloomuline. aga tegemist on äh, kiireloomulise küsimusega, mis oli ettenähtav, äh, kui ma võiksin nii öelda. ning äh, Euroopa, Euroopa Liit võiks endalt küsida, et kuidas me saame kiiresti reageerida abivajadustele väljaspool Euroopa Liidu piire ja samas mitte reageerida kiiresti abivajadustele meie enda piiride sees. kodanikud võiksidki seal, võiks, võivad sellise küsimuse püstitada, miks ka mitte meie siis. see äh, vahend äh, ei puuduta ainult pagulasi, see puudutab äh, inimesi meie piirides tegelikult, aga, aga, aga see on mõeldud ka kõikidele inimestele äh,, mis, kes on sattunud erakorralisse hädaolukorda äh, Äh, ja vajavad kiiret abi. niisiis, pole mingisugust mõtet tuua seda vahendit eelarve sisse, nagu see oleks midagi alalist. ja samuti ei peaks olema see instrument mõeldud kahe tuhande seitsmeteistkümnendast kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani Äh, mis siis saab kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast, nagu me ütleksime, et poleks mingisugust humanitaarabi vajadust Euroopa Liidus kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. aga pidades silmas praeguseid asjaolusid äh, ning äh, praegust kriisi, on see tegelikult mõistetav. nii et parlament ei sea mingisuguseid piiranguid, eeltingimusi, vaid aga me siiski pöörduksime komisjoni poole tungiva palvega kaasata parlament selliste instrumentide reguleerimisse. eelarve ühtsustest on siin juba räägitud, see on oluline põhimõte, millest me ei kavatse loobuda. Euroopa Parlamenti ei tohi kõrvale tõrjuda ning samuti ei saa keegi eeldada, et meie oleme alati valmis äh, vastutuse enda peale võtta, võtma ning iga kord, kui keegi äh, hüüab hädaolukord, äh, siis paneme me, meie oma käe alla. tegemist, nagu ma ütlesin, oli ettenähtava hädaolukorraga ning mingil hetkel ei ole tegemist enam kiireloomulise hädaolukorraga aga Euroopa olu-, Euroopa Liit äh, reageerib, äh, tegutseb, äh, meie tegutseme, aga tegutseme rasketes oludes, mis on mõistetavad, liikmesriigid ei ole oma kohustuste kõrgusel olnud ja kui me kohtume liikmesriikide ametnikega silmast silma, siis ja vaatame, mida liikmesriigid on lubanud ja mida nad on tegelikult teinud, siis selgub, et kui Euroopa Liidu eelarvet kasutatakse, on tagatised tugevamad. sellisel juhul tõesti võetud kohustusi ka täidetakse koha peal. meie omalt poolt võtame nii kiiresti kui võimalik vastu selle mehhanismi. teeme seda paranduseelarve ka number üks. aga nagu öeldud, ka meie peame oma menetluse eeskirjadest kinni pidama ning äh, see paranduseelarve tuleb vastu võtta täiskogul, nii et seetõttu ei saa seda vastu võtta ametlikult enne aprillikuud. see on näiteks ka ühest teisest asjaolust, kui meil oleks ähm, omaette vahend, mida saaks kasutada igasuguse humanitaarolukorda äh, puudutava häda olukorra puhul äh, ning äh, selle puhul saaks rakendada kiirmenetlust iga-aastases, kus siis me ei peaks ootama ära järgmise kuu täis kogu osa istungjärku, et sellise kiireloomulise, sellisele kiireloomulisele probleemile reageerida tegemist on kiireloomulise probleemiga, aga, ja seda me tunnistame, kuid äh, peame ka omalt poolt toonitama, et piisavaid äh, eelarvevahendeid paranduseelarvega number üks saame eraldada alles aprillikuisel täiskogu osaistungjärgul. ja kui me mõtleme, äh, kuidas parandada meie usaldusväärsust meie kodanike ees, siis peaksime mõtlema, kuidas me saaksime välja töötada kiireid lahendusi, kui need on vajalikud. proua Kadri Sabal Gracias, presidente. Pues voy a ser muy rápida porque el señor Fernández. aitäh, härra esimees, ma teen hästi lühidalt. härra Fernandes ütles juba ära kõik, mis vaja öelda. proua volinik, me toetame teid kohe kindlasti, kui te Euroopa piirides soovite välja töötada humanitaarabimeetme. see on tõesti hädavajalik ja nagu härra Fernandes ütles, oli seda kõike juba pikalt ette näha meil on vaja ka Euroopa Liidus sellist humanitaarabimeedet. nii et äh, see meede tuleb luua ja ka esimesed miljonid leida sellesse fondi. Te teate väga hästi, et äh, praegu ei ole tegemist läbirääkimistega, mis parlamendile meeldivad kui me loome uusi meetmeid, on meil vaja ka uusi vahendeid, aga praegusel hetkel on tegemist kiireloomulise olukorraga ja tuleb äh, raha võtta sealt, kus see juba olemas on. ja mul on kahju, et äh, nii palju raha leiti, aga seda ei ole võimalik äh, kasutada ja et seda kasutatakse pagulastele. seda ei ole sel, see ei ole küll komisjoni ega ka parlamendi süü, aga tegemist on tõesti väga erakorralise olukorraga, eriti kui mõtleme, kuidas liikmesriigid on reageerinud pagulaskriisile me räägime siin ju ka lõimimise toetamisest, me näeme, et siin liikmesriigid ei tegutse ja on pigem oma silmad probleemi ees kinni pigistanud ja just sellepärast sotsiaaldemokraadid toetavad selle meetme loomist, aga me peame hoolitsema selle eest, et korralik rahastus leitakse, et kasutatakse ka õigeid menetlusi. aitäh ja Vrootu maa! Oui, merci, monsieur le président, merci. suur tänu, härra esimees, suur tänu, lugupeetud komisjoni asepresident. loomulikult oleme me täiesti teadlikud, et tegemist on kiireloomulise olukorraga ning me ei tahaks äh, meetmeid äh, ohtu seada, vaid pigem neid äh, toetada, see on selge. aga te saate isegi aru, et me räägime eelarvest ja eelarveprotseduur muutub üha keerulisemaks ja eelarve puudujääk on suurem. meie olukord ei ole olnud roosiline juba mõnda aega, kui, aga kui meil on vaja, siis meil on vaja vahendeid see eelarve äh, loomingulisus näitab seda, et kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani vastu võetud mitmeaastane finantsraamistik ei vasta meie vajadustele. selles ei ole piisavat paindlikkust, piisavat reaktsioon, reaktsioonivõimalust ja see ei vasta meie vajadustele. Te kuulsite juba, kuidas mitmed kolleegid, proua Kardjan Sabal, härra Pööge, härra Dupree, rääkisid sellest, äh, äh, millised meetmed on võetud Türgiga seoses, parlament äh, peab kogu aeg rääkima kiireloomulistest vajadustest ja iga kord luuakse in-, instrumente väljaspool meie eelarvet, sellepärast et ei ole rohkem e manööverdamisruumi, aga keegi ei taha asju õigete nimedega nimetada. ja öö, asju tuleb õigesti välja öelda ja ma arvan, et me võime, vähemalt mina olen valmis tegema sellise järelduse, et me peaksime need elemendid äh, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaadatud versiooni sisse tuua. nii nagu eelarvekomisjoni esimees ütles ja mina toetan seda öö, äh, hädaolukorra reserv, millel on äh, paindlikkust, et kriisi korral, äh, hädaolukorras, äh, kiireloomulises olukorras oleks meil võimaldatud paindlikkus, aga samas kasutaksime meie eelarvevahendeid, eelarveraamistikku. loomulikult tuleks rakendada a posteriori kontrolli aga paindlikkust oleks vaja Euroopa Parlamendis ja eelarve ühtsuse teema juurde tagasi tulles see on üks olulisi teemasid eelarvekomisjoni jaoks. ma tahaksin teada, millised on teie kavatsused, kavatsused eelarve ülevaatamisega seoses ja milline on teie äh, prognoositav ajakava? härra Töpre, palun. suur tänu, härra esimees teen kiiresti, sellepärast et väga palju äh, asju on kolleegide poolt juba ära öeldud, meie fraktsioon on täielikult nõus selle algatusega, me usume, et väga paljud äh, on nõus sellega, äh, me oleme liiga palju pidanud üksinda võitlema selle pagulaste voo vastu, nii et tegemist on prioriteetse küsimusega, selles pole vähemaltki kahtlust. liituksin Europoli vahendite suurendamise tahaksin Europoli vahendeid suurendamist toetada terrorismivastase võitluste toetada äh, äh, Brüsselis toimunut, äh, silmas pidades tänast toimunut silmas pidades peaksime näha, tunnistama, et ohud ei ole kuhugi kadunud, ohud ootavad meid veel ees ja mis puudutab konkreetset ettepanekut, siis olen sellega täiesti nõus ja huviga panen tähele, pööran tähelepanu sellele, et tahetakse kolmandasse rubriiki luua uus peatükk. see on huvitav, kui meil on uus peatükk selles rubriigis, sellepärast et see annab meile võimaluse kui me vaatame mitmeaastast finantsraamistikku üle, äh, väita, et äh, meil oleks äh, struktuuriline jaotus, mis oleks teistmoodi ja see on meie jaoks oluline element ka läbirääkimiste käigus. mind, mulle pakkus huvi ka see pisikene lausejupp tekstis, kus on kirjas, et praegusel hetkel prognoosime ennatlikult äh, Äh, hädaabi äh, marginaali kasutamist. võtan selle siis teadmiseks. ja liitun nendega, kes avaldasid muret selle algatuse äh, haldamise üle, luuakse uusi töökohti ning Äh, kasutatakse ära sisejulgeolekufondi vahendeid politsei äh, äh, tegevuse rahastamiseks. nüüd on meil ka julgeoleku valdkond prioriteet ja hakata siis selle uue algatuse personali rahastama selle fondi vähendusest, mille eesmärgiks on sisejulgeoleku parandamine, see tundub mulle natukene mõistmatu ja äh, kolleeg Jose Fernandez äh, ütles, et kui meil on tegemist kiireloomuliste hädaolukordadega, siis tuleb selleks leida ka kiireloomulise menetluse võimalused. ja meie, rahvakogu, peaks samuti selle üle järele mõtlema. liikmesriikides on sellised menetlused olemas, võib, olemas, võib-olla võiksime ammutada neist inspiratsiooni, äh, et saaksime oma tööd kiirendada, võib-olla kinnitamisprotsessi kiirendada ja meil võiks olla sellised et, et saada kiiresti tegutseda sellised, sellistes etteolematutes olukordades. aitäh, härra äh, Maragall, palun. aitäh, härra esimees. ma arvan, et me võime kohe hakata rääkima asja sisust. kogu see kiireloomulisuse küsimus, seda juba härra Depree mainis ja ka mina teeksin seda. me ei räägi ju siin mitte sellest, et tegemist oleks eelarve jaoks täiesti uue olukorraga, vaid küsimus on äh, selles, et kuidas ja millisel eesmärgil neid äh, uusi vahendeid kasutatakse, sest meil on tegelikult igal aastal äh, teatud uuendused me oleme rääkinud siin palju Türgist, Türgi rahastust, pagulaste aitamisest, vahenditest, mida parlament ja liikmesriigid peavad leidma, et kõigepealt lubati kolm miljardit ja et sellele lisaks tuleb võib-olla veel leida kolm miljardit. siis on meil siin Euroopa usaldusfond, mis tegelikult äh, äh, on ju ka midagi täiesti uut, kuid äh, nüüd on tekkinud oht, et parlament kaotab täielikult kontrolli liikmesriigid peavad panustama, nende suur panus on äh, tegelikult äh, see, mida nad saavad ka õigustada, sest tegelikult me ei räägi siin väga suurtest summadest. ja tegelikult me räägime ju sellest, et kas on tegemist kiireloomulise küsimusega ja kas Euroopa peab äh, Äh, tegutsema. kui see on nii, siis peavad ka summad paigas olema. tegemist on ju tegelikult juba mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisega, sest tegelikult me ju praegu just seda teemegi. minu arvates on see ilmselge. aga jätame selle kõrvale. selle kõrval on ka muid äh, eesmärke pagulasabi puhul räägime me kolmest miljardist, mida ka ei ole. seitsesada miljonit hädaabivahendeid läheb Kreekale. kui see tõesti on nii, siis ma tegelikult ei toeta seda. see on kas kogu Euroopa jaoks ja siis tuleb seda teha kiireloomulise programmi kaudu, muidu ei ole ju sellel eraldusel mitte mingit mõtet või on selle mõte selline, mis mulle ei meeldi nii et äh, kui see on ainult Türgi ja Kreeka jaoks ette nähtud, siis mina ei saa sellest aru. ja me, ja siis tuleks täpselt ka kontrollida, kuhu ja kellele täpselt need vahendid lähevad. härra Ashworth aitäh, härra esimees, teen hästi lühidalt, ütlen, et ECR fraktsioon toetab seda algatust. me saame aru, et komisjon reageerib kriisile, kriisile, mille lahendamiseks praegused struktuurid on ebapiisavad. siiski tahan teha mõned märkused, olen nõus kolleegide kommentaaridega reageerimise kiiruse kohta. aga teiseks äh, Äh, tahaksin siiski saada kinnitust selle kohta, et meil on ka tõesti võimekus äh, neid vahendeid kasutada kas meil on olemas ka taristu nende vahendite kasutamiseks, sest tihti sellises olukorras me näeme, et kibekähku saadetakse parima tahtega raha kohale ja see pole täpselt seesama, kui neid vahendeid kasutatakse tõhusalt selleks, et seda eesmärki samamoodi saavutada. härra Olbricht, palun. Uh, like to... aitäh, esimees toetan proua Tomaad äh, ülevaatamisraportöörina ja tegelikult ka see, mida me praegusel hetkel siis teeme selle ülevaatamisega. me tegelikult kohe algusest peale hakkasime mitmeaastast finantsraamistikku muutma, sest me ei ole sellest kohe algusest peale kinni pidanud see on väga huvitav, sest äh, meie arutelu ülevaatamise kohta on tegelikult kokkuvõte selle kohta, mida me juba siiamaani oleme teinud vastavalt määrusele. sellepärast, et määruses on väga selgelt kirjas, et meil on vaja tagada eelarve terviklikkus ja küsimus ongi nüüd selles, kas see on olemas. ja kas Äh, seda kontrollivad kõik institutsioonid või kas me räägisime mitte ainult eelarvest, vaid räägime tegelikult üleüldiselt Euroopa Liidu ülesehitusest. mulle tundub, et me praegu räägime terviksüsteemist. jah, ma liialdan natuke. kas meil on tegelikult kaks eelarvet, üks on siis see arv, üks eelarve, mille üle otsustatakse, seal on stabiilsed meetmed sees, seal on paika pandud prioriteedid ja see on siis eelarve seitsmeks, viieks, seitsmeks või kümneks aastaks ja siis on meil veel teine eelarve, mille puhul liikmesriigid siis otsustavad, äh, äh, et kui juhtub midagi, siis nad leiavad äh, vahendeid ja panevad raha lauale ja et need on nende enda prioriteedid, mis on aga siis ka Euroopa Liidu prioriteedid ja Euroopa Parlamendi prioriteedid, et mis on seal ühe ja siis teise eelarve vaheline tasakaal, kas see on üheksakümnele või see on samm-sammult nelikümmend ja kuuskümmend siis ja siis viiskümmend ja viiskümmend. ja siis on meil äkki järgmine Euroopa Liit ja veel üks uus eelarve. nii et meie arutelu ülevaatamise kohta läheb järjest tõsisemaks. on täiesti selge, et seda tuleb teha mitte keegi ei taha seda protsessi lõpetada, sest seda on vaja. aga kui me täna otsustame, siis me tegelikult mõjutame homset otsust, sest kõik see, mida me praegu teeme, mõjutab ka tulevikku. mis saab kahe aasta pärast, milline on äh, struktuur kahe aasta pärast? Protomaa ütles, et äh, miks me ei räägi liikmesriikidega mäletate härra Levandovski tegevust, kui me küsisime temalt, kui palju meil on kahe tuhande kahekümnenda aasta jaoks ja ta, ja siis me tegelikult avastasime, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia jaoks meil raha ei ole. ja see on see olukord. liikmesriigid peaksid otsustama, millised on prioriteedid, kui palju see maksma läheb ja kui palju jääb reservi. reserv Äh, erakorraliseks äh, olukorraks või me paneme kinnitatud prioriteedid paika ja ülejäänu puhul vaatame, mis siis saab. tegemist on tõesti poliitilise küsimusega, eriti just teatud liikmesriikide jaoks, ka minu koduriigi jaoks. mis on siis parem, kas meil on paika pandud eelarve koos reserviga või me kutsume iga kahe, kolme tagant liikmesriigid kohale ja küsime rohkem raha Euroopa Liidu jaoks? erivahendeid mingi küsimuse rahastamiseks et ütleme iga kord jälle, et kui palju me siis maksame selle, selle, selle eest, ütleme, et tegemist on hädaabiga, aga tegelikult see ei ole hädaabi, see on süsteemi muutusest põhjustatud vajadus. tegemist on äh, ajutiste lahendustega ja Euroopa Komisjonist on saanud siis nii-öelda agentuur, mis seda ellu viib. rohkem keegi sõna ei ole soovinud. proua asepresident teie ülesanne äh, on delikaatne. ja äh, me hindame kõrgelt seda, mida te teete te, äh, ning täname teie, teid isiklikult ning teie meeskonda. aga meie oleme eelarvekomisjon ja katsume oma tööd teha arukalt. ja meid valisid siia kodanikud. meie sooviksime omalt poolt selgitada meie kodanikele, mida meie teeme ning mis on meie eelarve, ehkki seda ei ole tegelikult praegusel hetkel võimalik selgitada. nagu me töötaksime kuskilt satelliidil. ning äh, rahva arusaamatus üha kasvab, kas eelarve on üks osa mitmeaastasest finantsraamistikust, üks lõik sellest ja kui on erakorralised olukorrad, siis tuleb leida vahendeid siit ja sealt, kas me võime sedasi jätkata, ei, eks ole me sooviksime teada, kas rahandusministrid ning äh, riigipead ja valitsusjuhid äh, selle teemaga tegelevad? ma ei usu. ning kuidas nende teadlikkust tõsta selles valdkonnas? vastasel korral äh, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamine tekitab meis tõsist meeleheidet. me tahaksime teada, millised on nende seisukohad ning mida neile öelda selle eelarve vald, eelarve pole ühtne ning äh, meil on, kui erakorralised olukorrad, olud tekivad, siis tuleb ka erakorralisi vahendeid kasutada, me siin muudkui räägime erakorralistest vahenditest, erakorralistest oludest, eks ole. ega see ülesanne ei ole kerge tõesti ja me sooviksime, et meie tegevus oleks kuidagi raamistatud ning et meil oleks natukene rohkem manööverdamisruumi. suur tänu, et te tulite meie komisjoni täna hommikul palun. suur tänu nende kommentaaride eest. ma saan aru, et teie päevakorras on veel teisigi punkte, nii et katsun teha väga lühidalt. maailm on muutunud, eelarve pole. see on tõsiasi ja me peame tegutsema äh, sellises reaalsuses, äh, kus meil on stabiilne tasakaal äh, põllumajandussõprade, põl-, ühtekuuluvuse sõprade ning erandite sõprade vahel, mis on varem toiminud hästi. aga see saavutatud tasakaal ei teeni meie huvisid nii nagu vaja praegusel hetkel ning kulud hakkavad selle finantsvahendi võimeid ületama. me peame tegutsema kiiresti. ja seda teemavaldkonnas, mis on meie kodanike jaoks kõige tähtsam. ma olen uhke selle üle, mida me oleme saavutanud, sellepärast et ühiselt oleme me mobiliseerinud väga piiratud eelarvest kuus miljardit eurot, et kiireloomuliste ülesannetega toime tulla eelmise päevakorrapunkti puhul ei tulnud, kutsutud mind siia kohale, kuid äh, meilt küsiti, et mida me siin üldse teeme Türgiga seoses. nii et ma tooksin Türgiga seoses näite, meil on kaks projekti praegusel hetkel, sada kümme tuhat Süüria kodanikku, last peavad saama koolihariduse ja kui lapsed on koolis, siis tõenäosuselt perekonnad lahkuvad koha pealt, on märkimisväärselt väiksem ja nelikümmend miljonit eurot on teine projekt selleks, et elekt-, toetada elektroonilist toiduabi ja inimesed Äh, toidukaardi, äh, mida nad saavad kasutada äh, poes, poodides, et, et toitu osta. nii et me ei ole mitte ainult rahalisi vahendeid eraldanud, vaid oleme kasutanud rahalisi vahendeid ka selleks, et probleemi leevendada, sellepärast et jah, tõsi, meid on tabanud kriis, mida ükski riik ega ükski piirkond äh, ei, ei suuda vastu võtta äh, ja reageerida. loomulikult teatav kaos on iseenesestmõistetav, üks äh, koma viis miljonit inimest, ükskõik kuhu nad ei läheks, looksid, lööksid kõik süsteemid paigast. ja me oleme siis tegutsenud prioriteetide paikapanemisega ning ressursside rakendamisega selles protsessis kui me hakkame äh, eelarvet üle vaatama äh, aasta lõpus, äh, kas me siis võtame seda arvesse, ma loodan, noh, seda tuleb ju teha. me peame valmistuma rasketeks kõnelusteks ning ma mõtlen meie kodanikele ning loodan, et me kõik ei lähe käsi ja jalgupidi kokku, vaid tegutseme ühiselt selleks, et parimaid võimalikke lahendusi välja töötada, lähtudes sellest, et meid ümbritsevad ühehäälsusega seotud piirangud ning äh, piirangud, milles on kokku lepitud ning mida tõenäoliselt ühte, ühehäälsuse nõudest tingituna ei saa muuta. mida siis sellistes tingimustes saab muuta? me loomulikult koostame selge nimekirja sellistest elementidest, mida saab muuta ning vaatame, millised võimalused on äh, parema eelarve kasutuse saavutamiseks pärast äh, vahe läbivaatamist. olen nõus äh, nendega, kes ütlesid, et tegemist oli prognoositava hädaolukorraga, prognoositava kiireloomulisusega. jah, äh, mul on lausa valus sellest rääkida. ma rääkisin juba kaks aastat tagasi sellest, et äh, selline olukord tekib ja, ja, ja see, et mul oli õigus, ei tee mulle sugugi mitte rõõmu. me teadsime, et selline olukord tuleb, aga, aga paraku inimene on juba kord selline, et äh, ta kipub sulema silmad äh, probleemide ees, kuni see probleem meid äh, valusalt tabab. nii see elu on. Äh, miks inimesed, kes suitsetavad, lõpetavad suitsetamise siis, kui nad on juba saanud kopsuvähi, mitte varem? see tundub olevat inimesele geneetiliselt omane. mitte, et see midagi vabandaks kui me Kreeka kriisi tõsise, tõsinemise, tõsinemise tunnistajateks olime augustikuus ja hakati rääkima humanitaarabi äh, vahendist äh, Euroopa jaoks, mida, mis äh, sest et mõned arvasid, et see on vajalik, aga siis oli väga palju inimesi, kes ütlesid, et miks seda oleks vaja Euroopas, Euroopa on tugev ja miks meil ei ole seda vaja aga meil on seda vaja ja ma olen valmis äh, selle kriitikaga leppima. Äh, ma ise oleksin pidanud rohkem tugevamalt tegutsema, oleks pidanud jõulisem olema, aga nüüd on äh, meetmed paigas, inimesed küsivad mult, kas hakatakse seda kohe kasutama. jah, hakatakse, me kasutame kahtesadat organisatsiooni, kes on äh, Äh, pakkunud humanitaarabi väljaspool Euroopat. Äh, tegemist on samade inimestega, keda te olete varem näinud, ÜRO pagulaste ülemvoliniku UNICEF, Save the Children ja teised organisatsioonid, kes juba tegutsevad selles vallas on ka Kreeka organisatsiooni nagu Solidaarsuse organisatsioon, äh, väga head organisatsioonid ja ma ise loodan, et äh, juba enne seda, kui Euroopa Parlamendi täiskogu äh, kokku tuleb, äh, hakkavad need organisatsioonid tegutsema, uskudes, et, et et me oleme oma ülesannete kõrgusel ning täidame oma kohustusi, sest et meie veename neid, et meie parlament ei vea meid alt ja, ja teiegi toetasite meid siin. nii et organisatsioonid hakkavad tegutsema juba praegu, jäädes lootma tulevastele vahenditele ning äh, annan teile sõna, et me väga äh, hoiame silma peal sellel, äh, kuidas kasutatakse neid vahendeid, mis teile täna nii peavalu valmistavad. me peame kasutama ära kõik võimalused selleks, et äh, reageerida nendele prioriteetidele, mida me ei suutunud ette, suutnud ette näha Äh, aga parlamenti tuleb kaasata, kõik teavad, et on olemas äh, e eelarve väliseid vajadusi, aga liikmesriikide tasandil kaasatakse liikmesriikide parlamendid äh, selliste vahendite järelevalvesse. nüüd, kus on maailm meie ümber muutunud, peame mõtlema ka seda, kuidas ka meie saame oma kodanikele teie kaudu anda järelevalveõiguse mina ei oska küsimusele täpselt täna vastata, me peame selle üle põhjalikult järele mõtlema ja loomulikult kaasama äh, vajalikud asjatundjad, aga me kavatseme seda teha. ja veel üks asjaolu, mille üle teie peaksite väga uhked olema. kuulen äh, teie sõnavõttudest, et äh, suurem paindlikkus on teil, on teil väga südamel. ja teie, teie, tänu teile on üldse võimalik midagigi teha ja ma soovin, et parlament mõistaks, et praegune eelarve äh, kasutus on võimalik ainult tänu teile. ma loodan, et hoolimata teie meeleheitest olete te vähemalt selle üle uhked. aitäh! suur tänu! härra pearaportöör, kas teil on ka omalt poolt märkuseid? teen väga lühidalt, tahtsin lihtsalt äh, veel kord öelda, et kuivõrd tegemist on kiireloomulise asjaga, tegutseme kiiresti ja ähm, näeme siis erakorralise abi ette pagulaste jaoks. kaks aastat tagasi äh, jõudis see meie ette, täna juba hääletame. aga veel üks asi proua volinik võib meile alati äh, lootma jääda selles võitluses, aga meie tahame loota ka volinikule. mul on veel meeles, et meil oli väga suuri raskusi üldse sisse kirjutada kaks tuhat kuusteist aastasse eelarvesse paindlikkus, aga ilma selle paindlikkuseta oleks tabanud meid kaos. aga kogu parlament, kõik fraktsioonid öö, äh, öö, äh, näitasid üles mõistlikkust nojah, ootame siis härra Fernandesse raportit. neljandal aprillil on see meie ees. hääletame üheteistkümnendal aprillil ja kui kõik läheb hästi, siis kolmteist kuni neliteist, kolmteist või neliteist täiskogus me siis hääletame seda asja. suur tänu veel kord teile, proua Georgieva. me mõtleme teile, imetleme teid ja tunneme kaasa. ei kuule kahjuks, mida ütleb volinik Georgieva ilma mikrofonita. kallid kolleegid, ma enne peatasin pea, päevakorrapunkti number viis, arutelu katseprojektide ettevalmistavad meetmed kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist aasta eelarves ja annaksin siis nüüd äh, sõna härra Fernandesile härra Fernandes, teil on põnev vestlus seal härra Pöögega, nagu ma näen praegu. jah, vari-, äh, pearaportöör. Te ütlesite, et äh, me räägime sellest pärastlõunal äh, võtsin vabalt. aga teen lühidalt üheksakümmend äh, katseprojekti ja ettevalmistavat meedet võeti vastu kuuskümmend kolm katseprojekti ja kakskümmend viis ettevalmistavat meedet aasta kaks tuhat kuusteist kokku. kolmkümmend üheksa koma kaheksa miljonit äh, katseprojektidele, äh, kakskümmend kaheksa miljonit ettevalmistavatele meetmetele, kolmsada 300 seitsesada tuhat kuni kolm miljonit äh, on siis nende mahud ja viissada tuhat kuni kolm miljonit siis makseeraldistena. komisjon äh, neljandal märtsil oma hinnangu andis. ootame järgmiseid aruandeid, mis loodetavasti esitatakse koos kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveprojektiga kõik ülejäänud äh, küsimused on õhus juba mõnda aega, kui teil on kõhklusi, siis olen valmis vastama. suur tänu, härra Kaier. mis see tähendab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaoks? Genauso. just seda. väga julgustav et tegelikult meile päris hästi sobiks, kui me natukene rohkem raha saaksime, sest et äh, mõned katseprojektid võivad kujuneda tegevusteks Euroopa Liidu jaoks. võib-olla peaks äh, natukene vaatama seda rahastamisümbrikku. ja nüüd äh, veel kalendrist rääkides, need kuupäevad, milleks tuleb esitada need meetmed või projektid. no ka see Äh, selles osas ei ole veel asi päris selge. väga ilusti lahendasite, härra raportöör, selle küsimuse praegu meie jaoks. kas on küsimusi kellelgi? tundub, et ei. no see tähendab seda, et me nüüd peatame lõunapausiks oma töö. vaatasime läbi kõik äh, hommikupoolikul olnud päevakorras punktid. Äh, Türgi võttis päris kaua aega, aga tegemist on küsimustega, mis on tõesti määrava tähtsusega ja millele tuleb leida vastused. suur tänu, peatan istungi ja läb-, jätkame täna pärastlõunal kell viisteist null null.